Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Na... tere hommikust! tahaksin e, tervitada kõiki tänasel kuulamisel, mis e, kestab kogu päeva ja mille teemaks on e, tsiviilõigus. tervitan siinkohal ka riiklike parlamentide esindajaid, kes on suuremas osas juba siia jõudnud ja ma loodan, et ka ülejäänud jõuavad varsti kohale. tervitan Euroopa Liidu Kohtu asepresidenti, Iirimaa justiits- ja võrdõiguslikkuse ministrit ja kõiki teisi osalejaid. eksperdid äh, räägivad meile täna rahvusvahelise tsiviilõiguse erinevatest aspektidest. tegemist on väga aktuaalse teemaga ja tänase kuulamise pealkiri on, kas Euroopa Liidu kodanikud saavad äh, vabalt liikuda, võiks ju öelda jah, sest piirid on äh, avatud on võimalik äh, vabalt liikuda ja see on toonud endaga kaasa selle, et paljud eurooplased on kolinud äh, mujale. Nad on asunud äh, elama mõnda teise liikmesriiki väljaspool oma koduriiki, nad on muutnud perekonnaseisu. kõik see loomulikult äh, toob endaga kaasa mitmesuguseid õiguslikke probleeme. ja need probleemid on seotud äh, kodanike vaba liikumisega, põhjused on mitmesugused. me täna räägime nendest erinevatest äh, probleemidest, mis on kohati väga keerulised niimoodi, et äh, kodanikud ei saa vabalt äh, kasutada oma õigusi teistes äh, riikides elades. mul on väga hea meel, et me saame täna vahetada arvamusi tsiviilõiguse teemal riiklike parlamentide esindajatega. see on meie jaoks suurepärane võimalus äh, tugevdada ja süvendada omavahelisi kontakte ja rääkida teemadest, mida me ka varem oleme juba koos käsitlenud. ma loodan, et need arutelud, mida me siin täna pidama hakkame, on äh, suureks äh, inspiratsiooniks äh, riiklikele ja Euroopa Liidu institutsioonidele rahvusvahelise tsiviilõiguse valdkonnas nii et sellised on meie ootused ja lootused äh, seoses äh, tänase päevaga. ma tahaksin käesolevaga vabandada parlamendi õiguskomisjoni esimees härra Klaus-Hainer Leene. kahjuks ei saa kohal olla. praegusel aastaajal on ikka ja jälle meil äh, gripipuhanguid ja üks selline on tabanud ka meie esimeest. ta pidi jääma voodisse lamama ja mina asendan teda. tervitan siinkohal professor Köön Leenartsit, Euroopa Liidu kohtu asepresidenti. mul on väga hea meel, et te siin olete ja annan teile kohe sõna. Chairman, it's a great pleasure for me as vice president of the European Court of Justice suur tänu, esimees. minul Euroopa Liidu kohtu asepresidendina on suur heameel kõneleda täna teie ees ja rääkida uusimatest suundumustest äh, tsiviilõigust äh, hõlmates Euroopa Kohtu lahendites rõhuasetusega Euroopa Liidu kodakondsusele. Euroopa Liidu kodakondsust on äh, tihti iseloomustatud kui äh, viiendat vabadust. ehk see on vabadus äh, liikuda vabalt majanduslikult aktiivse kodanikuna. Need vabadused äh, on saanud alguse viiekümnendatest aastatest juba liikumisvabadus defineeriti äh, majandustegevusest äh, lähtuvalt ja liikumisvabadus oli tagatud, äh, kui kodanikul on olemas vastavad liikumisvabaduse eeldused, nagu näiteks kindlustused oluline on, et äh, kodanikul oleksid Euroopa Liidu kodanikuna samad äh, õigused äh, kui Euroopa Liidu kodanikuna ja oluline on, et tal oleksid nii de facto kui ka de jure võrdsed õigused ja kui äh, teda takistatakse tema õiguste kasutamisel, siis see on vastuolus Euroopa Liidu seadusandlusega. on äh, olukordi, kus äh, liikmesriigis on äh, teatavad äh, eritingimused, mis ei ole kooskõlas Euroopa Liidu kodakondsusega ja toon teile kolm näidet. esiteks Rui Zambrano kohtuasi. Kolumbia isa ja ema on ebaseaduslikud sisserändajad Belgia kuningriigis. Nad tulid siia ühe kolumblasest lapsega ja Belgias olles nad said veel kaks last. Belgia kodakondsusseadusest lähtuvalt on need kaks äh, uut Belgias sündinud last Belgia kodanikud. Nad võiksid äh, saata ka Kolumbia kodakondsuse aga kuna nad äh, Kolumbia konsulaadis äh, Brüsselis vastavalt taotlust ei teinud, siis lapsed said Belgia kodakondsuse. Belgia ühesõnaga isa on olukorras, kus ta ei ole saanud elamisluba ja tööluba ja ema praegusel hetkel ei puutu äh, kohtuasjasse ja Belgia on otsustanud saata isa tagasi Kolumbiasse, kuna isa on laste põhihooldaja, siis lapsed saadetakse äh, ka ära Euroopa Liidu territooriumilt, sellepärast et isa ei saaks seaduslikult rännata ka ühtegi teise Euroopa Liidu liikmesriiki nii et nüüd on tegemist äh, kahe väikelapsest Euroopa Liidu äh, kodaniku äh, väljasaatmisega kolmandasse riiki ja neil ei ole võimalus kasutada oma Euroopa Liidu kodakondsusest tulenevaid õigusi Belgia on otsustanud saada nende laste isa välja kolmandasse riiki, Kolumbiasse ja põhimõtteliselt sellega võetakse lastelt ära Euroopa Liidu äh, kodakondsus. ja siin on tegemist suhteliselt äh, piiratud tõlgendusega ja läheme järgmise kohtuasja juurde, Shirley McCarthy tal on topeltkodakondsus, Iiri Ühendkuningriigi kodakondsus. ta on elanud kogu oma elu Inglismaal ja ta ei ole kunagi reisinud äh, ühest liikmesriigist teise, ta on nüüd abiellunud Jamaica kodakondsusega, kes on ebaseaduslik sisserändaja Ühendkuningriigis ta ütleb, et äh, lähtuvalt Rui Zambrano kohtuasjas peaksin ma saama mehele elamisloa või et elada koos peame lahkuma Euroopa Liidust ja kohus ütles ei. et elada korraliku perekonnaelu võid sa küll kolida Jamaikasse, öeldi talle, aga sina oled täiskasvanu, Rui Zambrano puhul oli tegemist väikeste lastega, aga sinul täiskasvanuna on võimalik äh, valida, kas elada Euroopa Liidus või väljaspool Euroopa Liitu. ja kui äh, Freddie McCarthy koliks äh, mujale väljaspoole Euroopa Liitu, siis abikaasa saaks seal temaga ähm, liituda. ja kui nüüd äh, vaadata Rein McCarthy kodakondsust, et tal on äh, Ühendkuningriigi erima kodakondsus Euroopa Liidu seadusandlus ei kehti, Ühendkuningriigi ametiasutused otsustasid, et Rein äh, McCarthy peab lahkuma Euroopa Liidu territooriumilt üldse, kui ta soovib oma mehega koos elada. nii et seda kohtuasja käsitleti teisiti. ta ei äh, saanud oma mehele derivatiivset äh, elamisõigust Ühendkuningriigis erinevalt äh, väikelaste isast. ja lõpetuseks Veritši kohtuasi, mis puudutab äh, Türgi kodanikku, kes elas ebaseaduslikult Austrias, ta oli abielus austerlannaga ja neil olid väikelapsed, kellel oli topeltkodakondsus, Türgi ja Austria kodakondsus. härra Veritši viitas jällegi Rui Zambrano kohtuasjale ja kohul üt-, kohus ütles, et jah, siin on tegemist väikelastega, raamistik võib olla sama, aga peab olema faktiliselt äh, hinnatud riikliku kohtu poolt, kas äh, elamisloa mitteandmine härra Veritšile tähendaks äh, tõesti seda, et väikelapsed äh, peaksid äh, lahkuma Euroopa Liidu territooriumilt tervenisti. nii et ma tahan siin öelda, et äh, viimased äh, näited kohtupraktikast äh, näitavad, et Euroopa Liidu kodakondsus sisaldab komponenti, mis võimaldab ühildada riikliku seadusandluse Euroopa Liidu seadusandlusega ja praegu on olnud olukordi, kus eh, Euroopa Liidu eh, kodanikud eh, on sõltunud oma koduriigi seadusandlusest, aga kolmandate riikide kodanikud on olnud sunnitud väikesed lapsed välja viima Euroopa Liidu territooriumilt üleüldse, võttes lastelt ära Euroopa Liidu äh, kodakondsuse sisuliselt. ja nüüd see viimane küsimus on kaetud, sellepärast et äh, võib-olla Euroopa Liit ja liikmesriigid äh, hakkavad teisiti rakendama sisserändeseadusi kõik need arengud on väga olulised äh, põhiseadusega tegelevatele juristidele ja me ei saa siinkohal ära unustada, et põhiosa Euroopa Liidu kodakondsusseadusest on vaba liikumise seadus kui äh, vaadata Euroopa Liidu kodakondsusega seotud kohtupraktikat siis, siis üheksakümmend protsenti on puudutanud sellist äh, konteksti, kus ühe liikmesriigi kodanikud peavad minema teise liikmesriiki, peavad töötama seal, nad elavad seal, nad äh, hakkavad seal äh, tööle näiteks äh, FIE-dena äh, ja tulles nüüd äh, rahvusvahelise eraõiguse juurde, siis mainin teile kahte kohtuasja, mis on seotud äh, perekonnanimedega. Garcia Arvelio kohtuasi näiteks. Hispaania isal, Belgia emal on kaks ühist last ja nendele lastele pannakse nimed lähtuvalt Hispaania seadusest Garcia Weber kõigepealt isa nimi, siis äh, ema nimi, see on äh, Hispaania seaduse rakendamine nimede valdkonnas. aga perekond äh, elab Belgias, Belgia ütleb ei, sest nad on ka belglased lisaks sellele, et nad on hispaanlased ja Belgia ütleb, et nad peaksid kandma ainult isa nime, sest see on Belgia seadus ja kõik äh, teavad äh, tuhande üheksasaja kolmekümne esimese aasta vana Haagi äh, konventsiooni, mis puudutab nimede andmist. ja kui inimesed elavad ühes riigis, siis äh, antud juhul Belgias, siis Belgia liig vaatleb neid ainult belglastena, rakendatakse Belgia seadusandlust äh, niisiis äh, siin äh, rakendatakse rahvusvahelise eraõiguse sellist aspekti kodakondsuse määramisel. Äh, vanemad vaidlustavad küsimuse Belgia kohtlus, Belgia kohus äh, suunab küsimuse Euroopa kohtusse ja Euroopa kohus otsustab Belgia vastu öeldakse, et lähtuvalt Euroopa Liidu seadusandlusest tekitate te äh, suure takistuse oma lähenemisega, sellepärast et äh, Belgia ei saa pidada lapsi ainult belglasteks ja nõuda neilt ainult isa nime kasutamist. ja Hispaania ei saa ka öelda, et äh, lapsed on ainult hispaanlased ja et nendel lastel peaks olema nii isa kui ka ema nimi nii et ametlikes dokumentides Belgias ja Hispaanias oleks lastel erinevad äh, nimed. ja mis äh, juhtub siis äh, nende identifitseerimisega, kui nad reisivad mujal Euroopa Liidus? nii et Euroopa Kohus ütles, et kuna ka Belgia seadusandluses on võimalik äh, valida teist nime kui automaatselt panna isa nime, siis äh, belglased peavad, äh, peaksid lähenema avatult äh, sellele küsimusele ja võimaldama alternatiivsed nimepanekud, eriti kui on tegemist lastega, kes ei ole ainult belglased, vaid lisaks sellele antud juhul ka hispaanlased. nii et laste nimi on nüüd Garcia Weber üle kogu Euroopa Liidu, muidu neil oleks takistatud äh, vaba liikumine. minnes nüüd sellest näitest äh, edasi, rahvusvahelise eraõiguse eksperdid äh, teavad, et on olnud ka kuulus Grünkin-Pauli kohtuasi. rahvusvahelise eraõiguse eksperdina oleme arvamusel, et see kohtuasi on isegi huvitavam saksa perekond, saksa isa, saksa ema, nad elavad äh, Taanis, kus nad töötavad, seal sünnib nende laps ja Taani erineb Saksamaast ja Belgiast. ei lähtu isiku kodakondsusest, vaid alalisest elukohast. nii et äh, laps, kes on sündinud äh, Taanis kahele saksa vanemale, annab siis äh, vanematele võimaluse äh, valida lastele perekonnanimi nii isa kui ka ema nimi Grünkin Haifer pool, Grünkin Haifer isalt, pool emalt kümme aastat hiljem kahjuks äh, paar lahutab ja üks vanem koos lastega pöördub tagasi Saksamaale ja nad tahavad nüüd äh, registreerida ennast äh, Saksamaa kohalikus omavalitsuses, kus üks vanem asub lastega elama. ja seal ütleb ametnik, et tegemist on saksa lapsega, sellepärast peab lapse nimi olema kooskõlas Saksamaa seadusandlusega ja Saksamaa lähtub äh, kodakondsusest. ja nemad siis nimetasid äh, lapse lihtsalt Grünkiniks lähtuvalt isa nimest. vanemad, olgugi et nad on äh, lahutatud, on üksmeelselt sellel nõul, et lastel peaks säilima nende algsed nimed ja nad lähevad kohtusse. Saksamaa kohus esitab omakorda küsimuse Euroopa Liidu kohtule ja Euroopa Liidu kohus otsustas äh, väga kohaselt, et äh, kui ühes Euroopa liikmesriigis on seaduslikult äh, paika pandud isiku äh, tsiviilstaatus lähtuvalt rahvusvahelisest äh, eraõigusest ja sellega seotud äh, valikutest ja kui äh, need otsused on tehtud kohasel ajal, siis ka teistel liikmesriikidel ja nende asutustel tuleb tunnustada seda antud staatust ainult äh, Ordre Public võib olla siinkohal erandiks ja Saksamaa sai aru, et avaliku korra aspektid eh, siin mängu ei tule. ja siin ei olnud ka tegemist eh, õigusliku aluse valikuga, vaid eh, juriidilise staatuse tunnustamine, mis on juba seaduslikult saadud teatud ajahetkel, antud juhul sünnihetkel, kui lastele pandi nimi ja ma loodan, et need näited äh, selgitavad teile, kuivõrd oluline on rahvusvaheline eraõigus seoses Euroopa Liidu kodakondsusega. ja seetõttu tuleb äh, tõesti kiita seda, et Euroopa Parlament ja eriti õigusasjade komisjon on korraldanud selle väga olulise kuulamise täna ja mul on väga hea meel osaleda selle ürituse sissejuhatavas osas. Euroopa Liidu seadusandjad korrapärases seadusandlusmenetluses, mis on siinkohal ähm, väga oluline ja tegeletakse väga olulise teemaga, mis on seotud kodakondsusega, on nüüd rakendamas äh, uusi äh, õigusi. me peame edasi minema äh, Rooma määrustest, sellepärast et äh, kohaldatav äh, eraõiguse esimesed aspektid pandi paika tuhande üheksasaja kaheksakümnendal aastal, siis tulid äh, Rooma üks, Rooma kaks äh, määrused, mis puudutasid äh, mittelepingulisi kohustusi, enne seda olid siis lepingulised kohustused ja pärast seda on mitmeid kohaldatava õigusi, määrusi veel, kõigepealt käsitleti lahutust ja nüüd Ehm, on meil äh, kuussada viisteist murd äh, kaks tuhat kaksteist äh, määrus, mis puudutab pärimist testamente. oluline on mainida siinkohal ka tunnustamist ja rakendamist, kui me räägime nendest äh, seadusandlustest ja ma tahaksin äh, siinkohal tõsta positiivselt esile seda suurt ja kvalitatiivselt kõrgel tasemel tehtud tööd äh, Euroopa Parlamendis, õiguskomisjonis, eriti just, mis puudutab Brüssel üks määrust, mis võeti vastu detsembris kaks tuhat kaksteist ja mis avaldati Euroopa Liitu teatajas vahetult enne jõule. me oleme jõudnud äh, seadusandlikult äh, kaugele, lähtudes äh, Euroopa Kohtu praktikast ja arendades edasi Brüssel üks määrust. nagu me teame, siis Brüssel üks määruse esialgne eelmine versioon oli Brüsseli konventsiooni tulem ja see algne konventsioon endiselt äh, ja mõjutas äh, Brüssel üks määrust selle algsel kujul ja selles osas äh, räägiti läbi tuhande üheksasaja kuuekümnendatel aastatel, kui tavaõigus ei olnud veel osa Euroopa Liidu seadusandlusest, tavaõigust rakendavad riigid ei olnud veel liitunud ja nüüd äh, toimus meil väga läbimõeldud äh, määruse ülevaatamine viimastel aastatel äh, osalesid Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament ja Nõukogu ja tehti tõesti oluline kvalitatiivne samm edasi ma juhin äh, teie tähelepanu kahele muutusele selles uues määruses, mis äh, kindlasti toovad kaasa arenguid äh, kohtupraktikas. mitte sellepärast, et eelmine kohtupraktika ei olnud korrektne, ma arvan, et ta oli korrektne lähtuvalt õigussätetest, aga nüüd on õigussätted muutunud ja kohtupraktika areneb ka sellest lähtuvalt edasi. kõigepealt juhin teie tähelepanu artiklile üks, kaks, kus uus määrus pakub erandit äh, lispendence äh, reeglist. see tähendab seda, et äh, teise ja kolmanda astme kohtud peavad viitama esimese astme kohtule, kes äh, rakendab jurisdiktsiooni reegleid ja teised kohtud viitavad siis sellele. nüüd on sellest erand. ja erand on seotud äh, kokkuleppega, mis on saavutatud äh, lepingus, mis kinnitab eksklusiivset kohtu jurisdiktsiooni, isegi kui äh, on tegemist äh, teatud äh, teisese kohtuga, siis äh, tema otsustab kohtu alluvuse osas lähtuvalt lepingust ja esmane kohus tema pädevused on muutunud ja siin on tegemist tõesti väga olulise seadusandluse muutusega. sama puudutab ka artikleid kolmkümmend kolm ja kolmkümmend neli, kus on äh, nüüd äh, muudatus sisse viidud, kui äh, kohtuasi on kolmanda riigi kohtu ees, siis kui liikmesriigil on kohtualluvus lähtuvalt Brüssel üks määrusest, tulenevalt siis äh, see pädev liikmesriigi kohus ootab ära kolmanda riigi kohtu otsuse. eriti kui kolmanda riigi kohtuotsust tuleks rakendada liikmesriigi kohtus ma usun, et need äh, aspektid näitavad, et äh, Euroopa Liidu kohus ja seadusandja, Euroopa Parlament, kelle külalised me täna oleme, on äh, teineteist täiendanud, viies edasi eraõigust, mis on väga vajalik eeldus selleks, et Euroopa Liidu kodakondsusest saaks liikmesriigi kodanikele selline staatus, millega on seotud äh, teatud õiguste kogum, mida liikmesriigid ei saaks äh, kunagi kodanikelt ära võtta, viidates kolmele eelnevale kohtuasjale. vaba liikumine on üks äh, osa nendest õigustest ja samuti peab olema kodanikel võimalus äh, teada, millisel kohtul on äh, pädevus äh, ja millist seadust või seadusandlust rakendatakse nende asjas ja kodanikud peavad teadma, kuidas kohtuasja rakendatakse ja millistel tingimustel. Euroopa kohus äh, tähendab rõõmuga, et äh, seadusandlust äh, on siin tõesti äh, täpselt äh, lihvitud ja selle tööga jätkatakse ka tulevikus. mul on hea meel, et ma olen andnud äh, siin omapoolse panuse täna siin teie ees hommikul, pärastlõunal pean juba olema Luksemburgis. Kalju, suur tänu tähelepanu eest! Bardzo dziękuję profesorze e, Lenart za... E, suur aitäh, Eh, professor Lennarts selle äärmiselt huvitava ettekande eest, eh, kus oli ära toodud ka elulisi näiteid, eh, mida meie igapäevaselt näeme ja mille üle teie Euroopa Kohtus otsustate. tegemist on küsimustega, mis muudavad elu Euroopa Liidu kodanike jaoks keeruliseks selliste keeruliste olukordade lahendamine on võimalik, kui head tahet üles näidatakse. ma tahaksin tänada äh, professor Lennartsit äh, ka lahkete sõnade eest Euroopa Parlamendi suunal. mina olen äh, saanud olla raportöör Brüssel üks määruse küsimuses ja ma kogesin vägagi suurt head tahet liikmesriikide poolt, komisjoni ja nõukogu poolt ja ma arvan, et me saavutasime vägagi positiivseid muudatusi Äh, kui me vaatame kohtuotsuste ellurakendamist ja jõustamist Euroopa Liidu liikmesriikides. suur aitäh veel kord teile, mm, härra professor, ja nüüd ma tahaksin tervitada Alan Shatterit, kes on justiits- ja võrdõiguslikkuse minister Iirimaal ja tema räägib meile, millised on Iiri eesistuja plaanid tsiviilõiguse valdkonnas. palun, teil on sõna. suur aitäh, lugupeetud äh, esimees, kõigepealt ma tahaksin öelda, et äh, mul on väga hea meel äh, täna siin viibida. ma tahaksin eriti välja tuua siin Juri komisjoni tehtud hea töö mm, tsiviilõiguse valdkonnas ja ma tahaksin kiita koostööd, mida see komisjon on siin valdkonnas ära teinud teinud. mul on väga hea meel ähm, selle üle, et ma sain kuulata Euroopa Kohtu asepresidendi sõnavõttu ja Iirimaa on nüüd asunud eesistuja rolli ja ma öö, äh, olen saanud ka selle konverentsi öö, äh, nüüd kõneleda, mina olen äh, ka elukutselt jurist Ehm, praegusel hetkel ministri ametis ma loomulikult selle valdkonnaga enam ei eh, tegele, aga ma armastan pereõigust eh, ja ähm, eraõigust ja teie eh, tänane päevakord hõlmab teemasid, mis on minu jaoks äärmiselt huvitavad, ma olen nende teemadega teinud tööd juba kolmkümmend aastat ja Iiri justiitsministrina ähm, ähm, viima sisse eh, reforme valdkondades, mida teie täna siin kaalute, mis on väga olulised ja eh, seda ka eh, rahvusvahelise eraõiguse kontekstis on meil ühiseid huvisid, seda selleks, et tagada, et asjadega tegeletakse üle-euroopaliselt ühtselt ühtselt äh, ja ühtemoodi ja seda kõike meie kodanike huvides. ma ootan äh, loomulikult pikisilmi ka seda ja ma äh, kahjuks ei saa siia pikalt jääda, kuna täna pealelõunal on mul ähm, palju teisi kohtumisi ka, seda, et ma saaksin dokumendi, mis ähm, tegeleb äh, surrogaatluse võrdleva õiguse analüüsiga Euroopa Liidu liikmesriikides, sellepärast et Iirimaal me tegeleme praegu äh, seadusandluse väljatöötamisega, mis puudutab äh, vanemlikke õigusi ja muud sarnast, et minna sellesse teemasse sügavamalt, kuni me, nagu me oleme seda teinud siiani ja Mm. ja seetõttu ma ootan pikisilmi eh, seda huvitavat dokumenti ja täna on minu ülesandeks rääkida teile mõningatest Iiri eh, eesistumise prioriteetsetest teemadest. ma tean vägagi hästi seda, et eh, Ehm, on selliseid prioriteetseid teemasid, eh, mille edu saavutamiseks on vaja nii libe kui juri komisjoni poolset koostööd ja on väga palju erinevaid teemasid, eh, mis valmistavad muret eh, Iirimaale ja minu val-, valitsusele meie eesistumise jooksul ja mis on ka minu jaoks isiklikult väga huvitavad. hommikusöögil ma äh, Äh, rääkisin ühe oma kolleegiga, kes on saanud nii-öelda päranduseks neli dokumenditoimikut äh, ja ütlesin, et meie saime viiskümmend üks dokumenti toimikut päranduseks. see on töö, mille mina oma ametnikega pean eesistumise ajal ära tegema oma pädevusvaldkonnas. ma tahaksin öelda, et Iiri eesistuja kavatsus on seada prioriteediks sellised seadusandlikud meetmed, millel on kõige parem potentsiaal panustamaks majanduskasvu ja töökohtade loomisesse. aga ma ei taha ainult seda prioriteediks seada, aga see on üks meie olulistest prioriteetidest. mina oma ettekandes keskendun tsiviilõiguse valdkonnale, aga loomulikult on teisigi olulisi meetmeid immigratsiooni ja siseasjade Äh, valdkonnas, mis saavad majanduskasvu äh, panustada. näiteks sellised meetmed, mis puudutab kriminaalsel teel saadud varade äh, konfiskeerimist ja Euroopa Liidu finantshuvide kaitset, mis tahavad kaotada ära kuritegevuse mm, soodustavad tegurid. Euroopa Liidu ähm, immigratsioonipoliitika valdkonnas on väga oluline saavutada õige tasakaal Euroopa piiride kindlustamise ja seadusliku sisserände tagamise vahel selleks, et äh, tuua lisainimesi Euroopa Liidu tööjõuturule, kellel oleks piisavalt ekspertteadmisi ja oskusi. Äh, see puudutab ka ettevõtete sisest üleviimist ja hooajalisi töötajaid ja me tegeleme selle teemaga, nende teemadega Iirimaa eesistumise ajal. loomulikult, äh, kui me sisserändepoliitikatega tegeleme, siis seda poliitikat tuleb ajada eh, inimlikul viisil, me peame tegema seda selliselt, et me arvestame eh, nii täiskasvanute eh, kui Euroopa Liidu kodanike mm, õigusi ja huvisid ja härra asepresident avasõnavõtus viitas väga olulisele kohtuasjale ja kohtuotsusele Zambrano juhtumi puhul. see kohtuotsus tuli veidi aega pärast seda, kui minust oli saanud justiitsminister ja Eh, mina leian, et selle näol on tegemist väga mõistliku otsusega kohtu poolt ja meie eh, saime selle abil lahendada umbes tuhat erinevat taotlust, mis puudutas üksikisikuid, kes tahtsid eh, Iirimaal alaliselt elama asuda. ja nende juhtumitega seotud tingimused olid sarnased Sombrano juhtumi asjaoludele Eh, Sombrano juhtumi eh, põhimõtted ilmselgelt mõjutasid seda umbes tuhatkonda juhtumit. kui vaadata Euroopa Liidu majandust, siis me näeme, et siin on umbes viissada miljonit inimest eh, ja näib, et majanduskasv on paranemas ja ähm, Euroopa Liidu sisene eksport samamoodi ja ühtne turg äh, moodustab umbes kakskümmend protsenti üleilmsetest importidest ja eksportidest. ja meie eesistumise raames, äh, tsiviilõiguse äh, raames, nagu ma ütlesin, keskendume me just nendele instrumentidele, mis saavad eriti panustada just majanduskasvu ja töökohtade turvalisusesse ja kindlusesse. üks meie peamiseks eesmärgiks tsiviilõiguse valdkonnas on luua Euroopa konto säilitamise määrus ja meie oleme ette näinud kümme kohtumist nõukogus selleks, et võimalikult ruttu see dokument ka vastu võtta. selle ettepanekuga seotud oluline aspekt on selles, et seal öeldakse, et ettevõtted, kes tegelevad piiriüleselt ettevõtlusega, on probleemide ees, kui ähm, asjad halvasti lähevad, neil on raske saada abi, väga keeruline on teada, mida teha sellisel juhul ja millised seadused kehtivad, peavad ähm, nende äh, olukordadel, kus äh, teistest riikidest pärit äh, võlausaldajad näiteks või vabandust, võlgnikud näiteks ei maksa võlgu ära Euroopa konto säilitamise määrus tahab vähendada piiriüleselt tegutsevate ettevõtete riske seeläbi, et tahetakse piiriüleste võlgade sissenõudmist lihtsustada ja te olete kindlasti teadlikud sellest, et äh, määruse eelnõu äh, näeb ette uue Euroopa menetluse loomist, mis äh, võimaldab laenuandjal ennetada võlgniku varade väljavõtmist või ülekandmist pangakontole Euroopa Liidus. selle menetluse eesmärgiks on lihtsustada piiriüleste võlgade sissenõudmist inimestele ja ettevõtetele, eriti just VKE-dele, ja parandada tahetakse ka tsiviil- ja kommerts asjade mm, kohtuotsuste jõustamist. Äh, meie äh, tahame seeläbi äh, julgustada piiriülest majandustegevust ja majanduskasvu ja võttes arvesse majanduslikke raskusi, mis liikmesriikide ees praegusel hetkel on, siis selline ettepanek on kindlasti ääretult tähtis. see ette, panek loomulikult täidab ka äh, lõhe või lünga, mis meil praegu on tsiviilõigusvaldkonna instrumentide hulgas, seda sellepärast, et need instrumendid, nagu näiteks äh, uuesti sõnastatud Brüssel üks äh, versioon, näeb ette kohtuotsuste ellurakendamist, kuid see ellurakendamise jõustamismenetlus on hallatud erinevate režiimidega, mis on, kehtivad erinevates liikmesriikides mis puudutab selle määruse sisu, siis meie tahame keskenduda esmajoones just eh, sellele, et me pakume võlgnikule piisavat kaitset, aga samal ajal me tahame tagada ka seda, et menetlus ei oleks eh, nii keeruline, et eh, la-, laenuandjate, võlausaldajad ei saaks enam seaduslikult nõuda sisse endale kuuluvat võlga. me tahame selle määruse kontekstis teha kindlasti tööd ka juurikomisjoniga. loomulikult ühtsel turul on ettevõtete tegevus seotud alati riskidega ja mis puudutab äh, maksevõimetuse menetlusi, siis me tahame, et meil oleks võimalikult äh, tõhusad menetlused paigas. sellised menetlused äh, saavad aidata elujõulisi ettevõtteid päästa, ausaid ettevõtteid päästa või saavad nad aidata ka leevendada üksikisikute suurt võlakoormust, mis tuleneb isiklikust võlast, hüpoteeklaenudest või kaubandustegevusest. selles kontekstis see ettepanek, mis eelmisel aastal kaheteistkümnendal detsembril detsembril komisjoni poolt eh, avaldati eh, mille eesmärgiks on eh, muuta kahe tuhandenda aasta määrust maksejõuetuse menetluse valdkonnas, on tulnud väga õigel ajal. ma tervitan seda ka sellepärast, et see oli see nädal, mil me Iirimaal viisime lõpuni väga olulise ähm, praeguse äh, maksejõuetuse seadusandluse reformi, äh, mis näeb ette selle, et me tahame üksikisikutele anda võimaluse alternatiivi äh, pankroti väljakuulutamisele, kui nad on finantsraskustes ja sellega me viisime sisse struktaarsed ähm, sätted võlgadega tegelemisele see puudutab võlausaldajate ja võlgnike vahelisi suhteid selle ette pandud määruse kasu seisneb selles, et see võimaldab üle kogu Euroopa Liidu äh, mitte ainult äh, tunnistada pankrotimenetluses tehtud äh, korraldusi ja otsuseid ja seal ei tegeleta mitte ainult ühtse huvide keskuse küsimusega üksikisikute puhul, vaid seal nähakse ette ka sätteid äh, selleks, et tunnustada äh, uusi äh, äh, võla lahendam-, võlaprobleemide lahendamise mehhanisme. seal võetakse arvesse erinevaid tingimusi, kuidas seda kõike teha, võttes arvesse, kuidas võlalepingud on sõlmitud ja nii edasi praegune määrus, mis meil maksejõuetuse valdkonnas on, töötab üsnagi tõhusalt, aga komisjon on öelnud, et seda on vaja kaasajastada ja teatud aspekte on vaja selgitada täpsemalt. näiteks eh, on sellise aspekti puhul see asi, mida ma mainisin juba varem, nimelt eh, võlgniku peamiste huvide keskus eh, või koht ja Äh, oluline on ka mitte pankroti väljakuulutamise mehhanismid, äh, mida on siis võimalik kasutada meie tahame tsiviilõiguse tegevuskava keskmesse panna eh, ühtse turu tugevdamise ja majanduskasvu edendamise. Eh, see ettepanek eh, mõistab, et vaja on vastata väga suurele võlgnevuse probleemile, millega on silmitsi meie ettevõtted ja kodanikud väga keerulises majanduslikus olukorras. lisaks, kui me räägime piiriülestest maksejõuetuse menetlusest, siis me peame liikuma eemale äh, likvideerimissuunalisest äh, lähenemisest äh, maksejõuetuse puhul me peame liikuma päästmise ja ümberkorraldamise suunalise lahenduse suunal tuleb leida tasakaal õigustatud õiguste ja huvide ning laenuandjate ootuste vahel tuleb aidata võlgnikke ümber korraldada, kui see on mõistlik. ja kui tegu on üksikisikutega, kui nad on pankroti äärel, siis tuleb neid aidata ja tuleb aidata ka ettevõtted, kes on raskustes, ilma et neid peaks likvideerima uute piiriületajate millest maksejuhatuse menetlused nõuavad avatud lähenemist liikmesriikide ja parlamendi ja komisjoni poolt läbirääkimisprotsessi raames ja ma tean, nagu Iirimaagi on hiljuti, on paljud teised riigidki hiljuti kaasajastanud oma riiklikke maksejõuetuse menetlusi ja teevad seda ka praegu. tuleks ära mainida ka seda, et mitteametlikul justiits- ja siseasjade nõukogu kohtumisel Dublinis eelmisel nädalal reedel Äh, pidasid ministrid maha väga huvitava esialgse arutelu äh, komisjoni ettepaneku koha pealt, mis puudutab äh, muuta praegust maksejõuetuse määrust ja ministrid eh, reageerisid positiivselt sellele ettepanekule. see ettepanek, mis puudutab Euroopa Liidu maksejõuetuse määrust, eh, siis eh, see on Euroopa Liidu eesistuja Iirimaa üheks prioriteediks ja me oleme ette nähtud, näinud kuus kohtumist töörühmas sellel teemal ja me loodame, et me saavutame ka edu selle teemaga edasiminekul piiriülese kaubanduse õigusliku raamistiku tugevdamine peaks ka suurendama ettevõtete usaldust ja julgustama ettevõtteid majandustegevusega tegutsema erinevad müügilepingu äh, õigusealased äh, ähm, äh, normid erinevates Euroopa Liidu liikmesriikides võivad ähm, panna tarbijaid hoiduma piiriülesest tegevusest ja Euroopa Komisjon on tulnud välja ettepanekuga määruseks, millega viiakse sisse valikuline vabatahtlik müügilepingu ähm, õiguse režiim, mis oleks lisaks siseriiklikele režiimidele Eh, see ehm, eh, kehtiks eh, ettevõtete tarbijate vaheliste tehingute puhul ja ka ettevõtete vaheliste tehingute puhul, kus vähemalt üks osapool on VKE. Ehm, see ühine müügiõigus ei taha asendada siseriiklikke müügiõigusi, see lihtsalt oleks täienduseks riiklikule õigusele ja sellega saavutatakse väga kõrge tarbijakaitsetase ja määruse eelnõu ühtse Euroopa müügiõiguse valdkonnas on eelnõu, mis on välja pakutud selleks, et edendada majanduskasvu ja kaubandust siseturul eh, seeläbi, et tugevdatakse lepinguvabadusele ja et tagatakse tarbijakaitse. selleks, et selle algatusega edasi minna, tahab Iiri eesistuja korraldada kuus kohtumist töörühma tasandil nõukogul. ma tean, et Eh, see tähendab seda, et me peame artikli haaval selle dokumendi läbi vaatama, ma tean ka seda, et eh, see konkreetne meede eh, on aeglaselt saavutanud edusamme vaatamata erinevatele vaadetele, mis sellega on seotud, ma tean, et äh, praegu on käimas erinevad arutelud ja ma tean ka, et võimalik on jõuda kompromissini, mis võib äh, lihtsustada äh, ühtse lähenemise kokkuleppimist nõukogu ja parlamendi vahel ja see võimaldaks selle meetme seaduseks muutmist ilma ebavajaliku viivituseta ma äh, loodan, et ma saan ametlikku informatsiooni selle kohta, aga ma olen aru saanud asjadest niimoodi, et võimalus on, et kokkulepe saavutatakse ja et äh, see äh, kõik hakkab kehtima ka veebipõhistele tehingutele digitaalses valdkonnas ja ma arvan, et selles kontekstis, kui me räägime piiriülesest kaubandusest, on see kõik väga tähtis, me ju kõik teame, et VKE-d kasutavad suuresti veebipõhiseid te-, võimalusi, eh, müümaks oma tooteid ja teenuseid tarbijatele, väga palju müügitegevus toimub just veebipõhiselt eh, ja Eh, seetõttu tarbijatele tuleb eh, anda rohkem informatsiooni selle kohta, milline tarbijakaitse eh, neile kehtib veebipõhiste tehingute puhul. ma tõesti loodan, et Iiri eesistumise jooksul me saame liiguda tõesti edasi selle instrumendi puhul, mis on, ma tean, põhjustanud erinevaid seisukohtade avaldusi, inimestel on erinevaid vaateid selle koha pealt, aga ma loodan, et me jõuame ühtsele seisukohale vähemalt miinimumi osas ja et me saame liikuda edasi sellele, et me saame panna selle kehtima veebipõhistele tehingutele, mida mida on järjest rohkem ja rohkem, kui me räägime Euroopa Liidu piiriülesest kaubandusest. lõpetuseks ma tahan öelda, et ma mõistan, et juuri komisjonil ei ole esmast vastutust selle ettepaneku eest, ma tahan siiski öelda mõne sõna ka eh, eh, määruse eelnõu kohta, mis puudutab andmekaitset, mis on eh, väga oluline andmekaitse seadusandluse ajakohastamise valdkonnas. selle ettepaneku eesmärgiks on parandada üksikisiku kontrolli oma isikuandmete üle, seeläbi parandades inimeste usaldust digitaalse majanduse vastu, vastu. ja usaldust on vaja suurendada selleks, et suurendada innovatsiooni, majanduskasvu ja töökohti luua. see on kõik osa töökohtade ja majanduskasvu edendamise tegevuskohast, mida meie toetame tahetakse ellu rakendada ühtset Äh, andmekaitsestandardite rakendamist üle kogu Euroopa Liidu äh, ja tahetatakse seeläbi äh, suurendada piiriülest ettevõtte tegevust siseturul. hinnatakse, et Euroopa Liidu internetitehingute hulk võib viimase või vabandust, järgmise nelja aasta järgmise mõne aasta jooksul moodustada lausa viis protsenti äh, SKT-st ja see võib luua üle nelja miljoni töökoha, kui digitaalne tegevuskava on täielikult ellu rakendatud. lõpetuseks, äh, see ettepanek äh, määruseks mõistab ka, et isikuandmed liiguvad üleilmselt ja Euroopa Liitu kui ettevõtlusasukoha mm, prestiiži tuleb suurendada selleks, et siia investeeringuid äh, meenut-, äh, meelitada. mina usun, et äh, kui me selle meetmega tegeleme, siis me saame äritegevust edendada ja majanduskasvu edendada ja Iirimaa eesistuja tahab selle teemaga ka oma eesistumise ajal tegeleda. töörühma tasandil on kohtumised juba toimunud ja ähm, inimesed tahavad selles olulises küsimuses ähm, edu saavutada, meie oleme viisteist kohtumist pannud paika juba eh, selle eesistumise ajal, mis meil on ja me leiame, et see teema on väga oluline. ma ei taha lõpetada ilma, et ma viitaksin eh, teistele meetmetele, mis eh, me loodame, toovad kaasa edu Äh, mõned nendest teemadest on täna ka teie päevakorras esindatud, äh, minu arvates on väga oluline Euroopa kaitsemäärus tsiviilküsimustes, äh, mida te täna hiljem arutate. see on ääretult olulise tähtsusega, et üksikisikud, kes näiteks on sattunud ühes riigis koduvägivalla ohvriks ja on saanud kaitsemääruse, teaksid, et kui nad teise liikmesriigi lähevad, olgu siis ajutiselt või alaliselt, olgu siis kas või puhkuseks, et siis nad teavad, et vägivaldne partner ei saa vabalt järgneda neile teise liikmesriiki, et need ohvrid teaksid, et, et esialgses äh, riigis välja antud kaitsemäärus kehtib ka teises liikmesriigis ja et seal ei saa partnerid enam terroriseerida. ma olen väga optimistlik selles osas, et me saame kindlasti edasi liikuda selles äh, küsimuses. mina olen palju aastaid töötanud perekonnaõiguse äh, juristina ja seetõttu ma olen väga huvi-, nimetatud äh, nõukogu määruses, mis puudutab äh, kohtuotsuste jõud, jõustamist ähm, perekonnaõiguse ja varaõiguse valdkonnas äh, ja registreeritud partnerluse valdkonnas, ma tean, et siin on erinevaid seisukohti, kui me sellest teemast räägime, me teame, et siin on probleeme sellega, kuidas panna paika, millisele varale need nõuded peavad kehtima, kas see puudutab ka pensioneid või ainult kinnisvara. Äh, ma tean, et mõnedel liikmesriikidel on probleeme registreeritud partnerluse küsimusega ja teised liikmesriigid on jälle seisukohal, et äh, need kaks instrumenti on midagi, millega tuleks äh, ühiselt tegeleda ja need tuleks ka seaduses omavahel põimida ja nendega koos tegeleda. me kindlasti tegeleme nende küsimustega selliselt, et me saame olla edukad, ma vähemalt loodan seda. lõpetuseks, lugupeetud esimees, ma tahan öelda, et Iirimaa eesistujana peab tegelema väga ambitsioonika tegevuskavaga. me loodame, et meie tegevus panustab töökohtade loomisesse, majanduse edendamisse. ilmselge on see, et tsiviilõiguse meetmed saavad aidata kaasa eh, siseturu toimimisse ja saavad eh, majanduskasvu ka edendada. Iiri eesistuja tahab teha oma tööd eh, seda kõike meeles pidades ja me tahame panustada positiivselt Euroopa Liidu majandusse. aga seda kõike tehes ei jäta me kõrvale seda, et sotsiaalküsimused ja sotsiaalmeetmed on samamoodi samamoodi olulised äh, tsiviilõiguse valdkonnas. lõpetuseks ma tahaksin öelda, et äh, ma tean äh, seda, et see töö, mida meie teeme ja see töö, mida teie siin teete, mõjutab otseselt miljoneid ja miljoneid inimesi üle kogu Euroopa Liidu. ma ootan pikisilmi võimalust konstruktiivseks koostööks lähinädalatel ja kuudel ja ma loodan, et juuni lõpuks oleme me saavutanud, on saavutanud parlament suuri edusamme ja et ka Euroopa on saavutanud suuri edusamme ja seda kõike selle panuse toel ja najal, mida meie omalt poolt soovime anda, aitäh! E, e, jah, tõesti suur aitäh e, teile, lugupeetud minister, selle väga huvipakkuva ettekande eest, kus te kirjeldasite Iiri eesistuja prioriteete. me soovime teile palju edu tööks ning eh, oleme valmis eh, konstruktiivselt osalema, alati oleme teie käsutuses, alati oleme valmis teiega arvamusi vahetama järgnevate eh, eesistumiskuude jooksul. veel kord üks suur aitäh ning nüüd läheme edasi järgmise osa juurde meil on siis kolm sessiooni täna ette nähtud ning alustame esimesega nüüd kohe, esimeste aruteludega ning äh, siin me käsitleme erinevaid rahvusvahelise eraõiguse aspekte. kuna me oleme natukene juba ajast maha jäänud, siis ma äh, palun, et te kõneajast üle ei läheks ja ma ka kontrollin seda nii et äh, minu sooviks on eelkõige siis, et pärast ettekandel oleks võimalik veel natukene ka arutelu pidada. minu töö õiguskomisjonis äh, tähendab seda, et raportöörina olema ma saanud Euroopa õigusloomet analüüsida ka rahvusvahelise eraõiguse aspektidest lähtudes, meil on Rooma kolm määrus, kus käsitletakse lahutust, lahutusküsimusi Äh, rahvusvaheliste abielude puhul ning äh, siin tehtud töö on väga huvipakkuv olnud nii äh, sisulistes kui ka vormilistes küsimustes. tegemist on esimese korraga, kus on kasutatud ka tugevdatud koostööd. kaksteist liikmesriiki otsustasid tugevdada oma koostööd selles õiguslikus valdkonnas ning eh, siin me räägime siis eh, lahutustest eh, abielude puhul, kus abikaasad on erinevast rahvusest. see küsimus demonstreeris suurepäraselt seda, millised on probleemid Euroopa Liidu tasandil ja milliste raskustega igapäevaselt meie kodanikud kokku puutuvad, kasutades vaba liikumist, vaba liikumise põhimõtet Euroopa Liidu äh, territooriumil, vahetades elukohta, vahetades töökohta. väga keeruline on äh, leida lahendust, mis äh, suudaks lepitada erinevaid õiguslikke kordi, töö on olnud tohutu, me nägime seda ka Brüssel ühega tööd tehtes tehes äh, eelpool kõnelejad äh, juba mainisid seda härra Lennarts nimelt ning nüüd aga tuleb ütelda, et kogu see raske töö on vilja kandnud, et tänu kogu tehtud tööle on tagatud parem juurdepääs äh, õigussüsteemile, seda mitte ainult ettevõtete jaoks, vaid samuti ka meie kodanike ning töövõtjate jaoks ning äh, sama kehtib ka pärimisõiguse puhul. siin on meil samuti õnnestunud täita äh, tühimikke ning kõrvaldada suuri rahalisi ning ka juriidilisi takistusi, mis äh, kodanikele probleeme tekitasid väga rasketel hetkedel, sellepärast et me räägime ikkagi sellest perioodist elu jooksul, kus on kaotatud keegi lähedane samuti me näeme, et äh, üha rohkem on kaubanduslikke suhteid, äh, meie kodanikud liiguvad üha rohkem ringi äh, ning sellega kaasnevad uued võimalused, kuid samuti uued väljakutsed. mida suurem on majanduslik ning poliitiline integratsioon, seda enam me näeme et vaja on ka juriidilist integratsiooni ning seeläbi oleks võimalik lahendada probleeme, millega puutuvad kokku nii kodanikud kui ka ettevõtted ja need probleemid tulenevad tihtilugu tsiviilõiguskordade erinevusest liikmesriikide vahel. automaatne vastastikune õiguslike otsuste tunnustamine ning äh, tsiviilõigusaktide tunnustamine äh, näitab, et äh, erinevate juriidiliste süsteemide vahel usaldus äh, kasvab. see ei ole ainult äh, suurema liikuvuse tulemuseks, vaid see tuleneb ka sellest, et ülikoolide õppeprogrammid on muutunud, üha rohkem tutvutakse ka teiste riikide õiguskordadega me üritame luua harmoneeritud reegleid, mis kehtiksid kõikidele kodanikele. Nende reeglite raames üritatakse arvestada kõikide olukordadega, mis kaasnevad vaba liikumise ning ühisturuga ja küsimus, mis tõstatub, on järgmine, kas me soovime Euroopa eraõiguse kohta käivat äh, eraldiseisvat äh, koodeksit, see on see suur küsimus, millele me peame üritama leida vastuse. ja ma arvan, et ka täna me seda arutame. minu poolt on nüüd kõik ja viivitamata tahaksin anda sõna meie järgmisele kõnelejale proua Paraskevi Michule, kes on Euroopa Komisjonist ning äh, tsiviilõiguse äh, direktor suur aitäh, lugupeetud esimees, lugupeetud äh, Euroopa Parlamendi ning liikmesriikide parlamentide liikmed. Euroopa Komisjoni nimel tahaksin ütelda, et äh, tunnen suurt headmeelt äh, siin osalemise puhul ja tegemist on minu jaoks suure auga tegemist on ühe olulise teemaga, mis võimaldab muuta kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta kodanike jaoks heaks aastaks. kuidas me saame seda teha? praegu Euroopa justiitsala on äh, katsutav äh, reaalsus juba äh, nagu ka ühisturg ning majandus- ja rahaliit. justiitsküsimused, kodakondsus, põhiõigused on põhiväärtused, mis on Euroopa ühiskondliku mudeli täies väärtuslikuks osaks. inimestel peab olema võimalus oma õigusi kasutada, kui nad tahavad reisida, kui nad tahavad ajutiselt või alaliselt äh, minna elama mõnda teise liikmesriiki, kas selleks, et õppida, töötada, luua perekonda, luua ettevõtet või jääda pensionile. edusamme on saavutatud tsiviilenike kaubandusõiguses ning samuti on tugevdatud äh, seoseid rahvusvahelise eraõigusega kodanikel on nüüd lihtsamaid äh, võimalusi ka piiriüleste situatsioonides kaebusi esitada ning äh, Brüssel ühe tagajärjel, äh, kui, mille puhul teie, härra Svevko, olite raportööriks, me oleme nüüd jõudnud olukorrani, kus kohtuotsused saavad ka vabalt riik, liikuda liikmesriikide vahel alates ka aastast kaks tuhat viisteist. kodanikud kodanikel on suuremad tarbijaõigused äh, e-kaubanduse valdkonnas ning ka tarbijakaitsereegleid on äh, ühtlustatud. meil on ühtsed eeskirjad äh, tsiviilvastutuse ning lepingute kohta. lastekaitse ning on paranenud ja seeläbi on tagatud, et lahutuse tagajärjel sa-, ikkagi lapsed äh, jäävad kontakti oma vanematega ning ka, ka nende äh, toetusi makstakse. tulevikus me tahame katta kõiki kodanike elu aspekte. Äh, lahutuse ning pärandusküsimustes on kaks määrust vastu võetud Äh, abielurežiimide puhul on kaks aru, äh, ettepanekut praegu arutelul ning äh, peaasjalt tehakse ka ettepanek avalike dokumentide kohta, mille läbi tahetakse veelgi lihtsustada kodanike elu, kui nad piiriüleselt tegutsevad kõik see on olnud võimalik eh, muuhulgas tänu eh, raportööridele härra Belingua ja härra Leene. kahe tuhande kolmeteistkümnenda eh, aasta avamisel, mille eh, tegemist on siis Euroopa kodanikuaastaga, ütles asepresident Reding, et kodanikud ootavad konkreetseid tulemusi Euroopalt. me tahame endiselt eh, tugevdada kodanike õigusi ning et tsiviilõigusel on oluline roll nende eh, õiguste kasutamisel. me peame parandama justiitsala toimimist ning edendama õigust ka kasvu aspektist lähtudes praegu eh, on komisjon tänulik Euroopa Parlamendile selle eest, et läbi on viidud kõikehõlmav uurimus Euroopa eh, rahvusvahelise eraõiguse eh, raamistiku kohta, selle praeguse olukorra ja tuleviku kohta. volinik teeb ettepanekud justiitsvaldkonnas täitmaks te praegused lüngad ning eh, viimaks edasi tsiviilakid. me mõistame, et eh, tuleb eh, täiendada seda valdkonda Euroopas ning me jälgime siin samm-sammult teekaarti, mis loodi Stockholmi programmiga. sellel järgmisel aastal me teeme ettepanekuid veel ning jätkame tööd selle kallal. samal ajal jätkame me ka käimasolevaid arutelusid ning äh, uurimist, aga me peame silmas pidama seda, et kodifitseerimise ettepaneku puhul äh, tuleb alustada ka sellel teemalist poliitilist arutelu ja selle ja enne kui me pihta hakkame, tuleb leida vastused olulistele küsimustele. tahaksin lühidalt samuti viidata teatud meetmetele justiitsküsimuse kasvu teenistuses ning viidata ka sellele, mida äh, minister juba ütles. esmalt maksevõimetuse ettepanek, mille komisjon heaks kiitis ning esitas ka Euroopa Parlamendile ja nõukogule kaheteistkümnendal septembril. see esitati koos teatisega ja minister kirjeldas väga õigesti äh, seda, milles määrus seisneb. tahaksin aga siiski lisada, et määruse näol on tegemist alles esimese sammuga. meie teadisele järgnevalt komisjon äh, alustas äh, analüüsiga, äh, vaatlemaks, millest tekib maksejõuetus ettevõtetes ning pankrotid. me tahame edasi liikuda Eh, taastumismeetmete poole nende ettevõtete jaoks, eh, kes satuvad finantsiliselt raskesse olukorda. Eh, näiteks pankroti järel olevatele ettevõtetele võib anda uue võimaluse. komisjon loodab siin ka Euroopa Parlamendi toetusele ning samuti liikmesriikide parlamentide omale ja me loodame, et te pöörate sellele küsimusele suurt tähelepanu ja selles on teie prioriteet. samuti on ettepanek Euroopa konto äh, säilitamiskorra kohta, kus ka volinik on, kus on samuti arenguid olnud ja kokkuvõtteks tahaksin ütelda, muidugi on veel palju muidki ettepanekuid, äh, mida ka minister mainis, nii et ma loodan väga, et suudame kiireid edusamme saavutada nii nõukogus kui ka parlamendis neis küsimustes ning samuti lepinguõiguses juba Iiri eesistumise ajal. tegemist on seitsmenda, kui ma ei eksi, eesistumisega Äh, siin ning loodetavasti Iirimaa suudab äh, lõpule viia kogu selle protsessi edukalt. ma soovin teile kõike kõige paremat eesistumiseks ja loodame, et need meetmed kiidetakse heaks ning seeläbi anname me äh, rohkem õiguskindlust, panustame majanduskasvu eh, ning sellest saavad kasu nii kodanikud kui ka meie ettevõtted. suur aitäh! Thank you very much, <clears throat> Mrs Michu suur aitäh, proua Michu ning järgmiseks äh, punktiks on äh, tsiviil- ning kaubandusküsimustes äh, vahendamine ning järgmiseks saab sõna proua McCarthy parlamendist, palun. Thank you and uh, I am very pleased to have the opportunity to present suur aitäh ja ma tunnen head meelt selle üle, et mul õnnestub tutvustada tööd, mis me teeme õigusküsimuste komisjonis ja mida toetab kogu Euroopa Parlament. võib-olla ma saaksin alustada sellest, et äh, selgitaksin, et äh, poliitikuna ning õigusloojana on minu poole pöördunud minu valimisringkond abi saamiseks. Äh, nimelt tihtilugu tekib minu valimisringkonnas piiriüleseid vaidlusi, need puudutavad pereelu, juurdepääsu lastele, elumaju hüvitiste maksmisi ja muid taolisi küsimusi. tegemist on tõsiste küsimustega ning nad pöörduvad meie poole sellepärast, et me esindame neid Euroopas ja nad äh, loodavad, et me saame lahendada neid küsimusi. aga ma tean, et lahendused võivad olla kulukad ning ettevõtted minu piirkonnas, nelikümmend viis neist ütlesid, et nad ei esita kaebust mõnda teise Euroopa kohtusse kui võlgnevus on alla viiekümne tuhande euro, sellepärast et lõpptulemusena peavad nad maksma ise kulude katteks rohkem. mis mõtet sellel siis on? kui me raporteid hakkasime koostama, siis me nägime, et vahendamine võiks olla väga heaks vahendiks nii tarbijate kui ettevõtete jaoks ning sõnum, mida meie tahame edastada liikmesriikidele, on järgmine. Nad peaksid tegema rohkem selleks, et edendada vahendamist, nad peaksid äh, pakkuma rohkem äh, koolitust vahendajatele ning äh, vabatahtlikkuse alusel seda tegema ning meie uurimus näitab ka, et head tavad head tavad näitavad et, et seitsmekümnega protsendiline on praegu edu vahendamise puhul ning kui osapooled on vabatahtlikult vahendamise valinud, siis tõuseb edukuse tase kaheksakümne protsendini. aga ainult üks protsent äh, üldse vaid-, piiriüleste vaidluste puhul osapooltest äh, otsustab vahendamise kasuks me oleme vaadelnud äh, aega Äh, ja kulusid, me näeme, et äh, teise kohtusse pöördumisega kaasnevad kümme kuni kaheteist tuhande eurosed lisakulud. ja me näeme, et äh, vahendamise puhul oleks kordades vähem väiksemate mm, kaebuste puhul äh, kulusid tekkinud ning aeg oleks samuti kordades vähe läinud. ühe aasta jooksul on äh, sada viiskümmend äh, juhtumit lahendatud. Belgias on tuhat akrediteeritud vahendat-, vahendajat ning nad on tegelenud kolme tuhande viiesaja juhtumiga, kohtutes on endiselt kuus tuhat juhtumit aga lahendamisel. nii et me leiame, et see on põhjuseks, miks meil seda direktiivi vaja on. meil on vaja, et see elu rakendatakse ning eh, kõikjal Euroopas. kahe tuhande kaheksanda aasta aprillis see heaks kiideti Äh, pärast kokkuleppe saavutamist nõukoguga. Äh, me oleme juba korraldanud kahe tuhande kuuendal, kahe tuhande seitsmendal aastal eelnevalt siis kaks edukat kuulamist ning äh, nüüd me esmakordselt otsustasime ka konsulteerida internetis. ja see näitas meile, et tõesti kätte on jõudnud aeg direktiivini jõuda. algselt väga paljud olid skeptilised, aga nüüd me näeme, et tegemist oli hea otsusega, sellepärast et paljud tahtsid ehm, just vahendamist kasutada, seega direktiiv ehm, lihtsustab ehm, ettevõtete olukorda eh, ning eh, pakub lisaväärtust kodanikele ning ettevõtjatele. samuti annab see igale kohtunikele Euroopas pakkuda osapooltele vahendamist ning informeerivat koosolekut, selgitamaks, milles see seisneb. see võimaldab samuti osapooltel jõuda kokkuleppeni eh, vahendusele järgnevalt. ja selle staatus oleks see sarnane kui kohtulahendi puhul, ta oleks jõustatav kas läbi kohtu eh, kinnitamise ning seda saab jõustada, jõustada liikmesriikides vastavalt Euroopa Liidu õigusele. muidugi direktiivist nähtub, et vahendamine peab aset leidma konfidentsiaalsuse õhkkonnas. ja info, mis edastatakse eh, vahendamise käigus, eh, seda infot ei saa kasutada osapoolte vastu, eh, kui vahendamine läbi kukub ning minnakse kohtusse ikkagi. selline õhkkond peaks looma usaldust ning julgustama vahendust kasutama samuti vahendajad ei saa kasutada ega tohi kasutada seda, mida öeldi vahendamise käigus hilisemalt ning samuti on ette nähtud piirangud ning aegumine, kui osapooled äh, alustavad vahendamist, siis äh, äh, peatatakse jooksev aeg selleks, et tähtedest üle ei minda ning nad, kui vahendamine peaks läbi kukkuma, saaksid siiski järgnevalt veel ka kohtusse pöörduda, kui tulemusi saavutada. direktiivi rakendamise kohta tähtaja lähenedes me otsustasime eh, mitte toetada, eh, mitte edasi minna raportiga, me teame, et eh, Ühendkuningriik ei toetanud seda ilma ka mitte, nii et rakenduse kohta ma ei saa ütelda midagi, kuidas direktiiviga on läinud, aga võiksin siiski äh, võib-olla mõningate üksikriikide puhul mainida paari asja. esimesed artiklid ütlevad, et direktiivi tuleks kohaldada piiriüleste vaidluste puhul. siin leidis aset vaidlus nõukogu ning parlamendi vahel, parlament kaotles selle vaidluse ning nüüd me oleme näinud, et liikmesriigid ei tee vahet oma õigusloomes piiriüleste ning liikmesriigi siseste äh, Äh, juhtumite vahel, see tähendab seda, et kasutatakse täpselt samasugust äh, vahendussüsteemi. mis puudutab konfidentsiaalsuse garanteerimist, siis artikkel seitse ütleb, et äh, enamus liikmesriike tagavad konfidentsiaalsuse vahendamise puhul ning samuti on keelatud kasutada hilisemates vaidlustes edastatud infot Itaalias näiteks. on kirjas, et ei saa vahendajaid kutsuda ka tunnistama ja artikkel üheksa ütleb, et kõik, kes on seotud lahendusprotsessiga, eh, on, peavad kinni pidama konfidentsiaalsuspõhimõttest eh, kõikide avalduste ning kogu info äh, puhul. ning see kehtib siis äh, niikaua, kuni äh, osapooled ei ole vastupidist otsustanud ning Saksamaal on keelatud samuti vahendada, edastada salastatud või konfidentsiaalset infot. Rootsis aga tundub, et konfidentsiaalsust kohaldatakse erinevalt. artikkel kolm äh, Stockholmi Kaubanduskoja vahendusmeetmetest konfidentsiaalsus ei ole automaatne ning äh, eelnevalt peavad osapooled sellest kokkuleppele jõudma. artikkel äh, kolm kohustab vahendajal Äh, vahendamise käigus äh, kinni pidama vahenduse konfidentsiaalsusest, aga äh, see ei tähenda seda, et ta ei saaks pärast tunnistajana osaleda kohtus. üldiselt oleme aga väga rahul edusammudega liikmesriikides. kui nüüd vaadata jõust-, vahendustulemuste jõustamisega, siis enamuses liikmesriikides on olemas menetluskord, mille raames on võimalik sama staatus anda vahenduse tulemustele kui kohtulahenditele näiteks Kreekas artikkel üheksa eh, seadusest eh, kolm üheksa kaheksa eh, ütleb, et vahendaja koostab protokolli, sellele kirjutatakse alla kohtu esimeses astmes ja see muudab otsuse jõustatavaks, samuti Sloveenias muudetakse äh, vahenduse tulemus äh, koheselt jõustatavaks äh, notariaalseks dokumendiks. mis puudutab piiranguid, siis liikmesriigid on valinud erinevaid võimalusi aga paljud liikmesriigid on läinud kaugemale väga konkreetsetest nõuetest äh, direktiivis. põhimõtteliselt aga me näeme, et vahendamine on vähendanud äh, ajalist ning äh, rahalist survet, mis kaasneb kohtusse pöördumisega. seega liikmesriigid praegu stimuleerivad vahendamise kasutamist Bulgaarias makstakse tagasi viiskümmend protsenti riigi maksust, kui vahendamise kasuks otsustatakse Rumeenias osapooled mm, aga saavad, osapooltele makstakse täielikult tagasi riigilõiv. teatud juhtudel ei ole võimalik vahendust kasutada, kui eh, tihti just pereõiguse raames. Itaalia on esimeseks riigiks, kus tsiviilne kaubandus Äh, küsimustes esmalt äh, soovitatakse pöörduda just vahenduse poole ning kahe tuhande üheteistkümnenda aasta märtsist äh, kehtiv artikkel üritab jõuda, üritab tagada seda, et tekiks vähem survet kohtutele ja kohtute koormus väheneks. mitte üllatavalt praktikud ei ole sellesse hästi suhtunud, nad alustasid streiki kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta septembris me jätkasime suulise küsimusega, mille esitasime komisjonile oma komisjoni poolt, Euroopa Komisjoni siis, ning me küsisime küsimuse sellepärast, et me tahame, et saavutataks veel suuremaid edusamme vahendamise puhul ning kiirendataks protsessi. me arvame, et me peame seda tegema kiireloomuliselt, sellepärast et praegu majanduslanguse ning kasinuse aeg praegu on tegemist ajaga, kus peaksid liikmesriigid eelkõige eh, just pöörama tähelepanu kulude aja kokkuhoidmisele, eh, mida on võimalik saavutada läbi vahendamise. meil on väga palju tõendeid selle kohta, et isegi mm, kui eh, edu on väike olnud vahendamise puhul, on ikkagi õnnestunud väga palju vahendeid kokku hoida seeläbi aga vahendamiste juhte on ikkagi vähe ning eh, ma usun, et parlamendikomisjoni eesmärgiks ei olnud, kui me direktiivi heaks kiitmisime, seetõttu me pöördume komisjoni poole ja soovime, et eh, tehtakse jõupingutusi selle nimel, et eh, saavutatakse püstitatud eesmärgid, me tahame, et komisjon tagaks tasakaalustatud suhted vahendamise ning kohtumenetluse puhul liikmesriikides, me tahame, et komisjon äh, selgitaks meile, kuidas nad äh, seda tasakaalustamat suhet äh, plaanivad saavutada ning tuleks tagada, et vähemalt mingi miinimumprotsent juhtudest leiaks äh, lahenduse vahendamise teel liikmesriikides. me tahame samuti näha, kuidas komisjon saab meid aidata, et nende miinimumprotsentideni, et need välja töötataks ning need ka täidetaks tänan teid selle eest, et te tutvustasite ka eh, järgnevate aastate eh, raames tehtavat. ma mõistan, et ka isiklike kohtumiste põhjal volinikuga, et praegu kogutakse eh, infot selle kohta, kuidas see direktiiv kasutatakse liikmesriigis. kokkuvõtteks ütleksin, et me ootame raportit kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, mille koostab komisjon ja mis põhineb siis liikmesriikide endi aruannetele, eh, mis samuti äh,, eraldiseisvatele aruannetele, mis samuti komisjon läbi viib. Eh, me leiame, et vahendamine on kulutõhus, paindlik vahend, annab rohkem vastutust osapooltele lahenduse leidmisel ja me leiame, et sellest on eriti kasu perevaidluste puhul, kui seotud on ka lapsed, sellepärast et võimalik on lühendada aega, mille raames kokkulepe saavutatakse ja seeläbi paraneb äh, heaolu, väheneb äh, stress. Äh, suur aitäh, ma loodan, et, et jääb veel aega ka vastuste jaoks, aga ma pean veel ühe kõne pidama hiljem, nii et aitäh. ja minu tulevane kõne puudutab siis turu kuritarvitamisi. E, suur tänu, proua McCarthy, selle eriliselt äh, huvitava ettekande eest õiguskomisjoni liikmena vahendusmenetluse kohta. suur tänu! annan käesolevaga sõna järgmisele kõnelejale, aga meenutan siinkohal, et meil on ka küsimuste-vastuste voor ette nähtud. Teil on äh, kõigil olemas formular, mille saate edastada sekretärile või sekretäriaadile anda teada, millal te sooviksite sõna võtta. annan käesolevaga sõna Stefan Breierile, notarile, kes on pärit Viinist ja kes on ekspert vahendusalal. Da, push. Verehrte Damen und Herren. lugupeetud daamid ja härrad. kõigepealt tahaksin teile esitada küsimuse. kellel teist on äh, vahendajakoolitus läbitud? ja siis mul oleks veel üks küsimus. kellel teist on äh, kogemusi vahendusega, kes on osalenud vahenduses, kellel on positiivsed kogemused sellega? minu ettekande teema on, et äh, miks ei kasutata vahendamist sagedamini vaidluste kohtuvälise lahendamise vahendina. ja see küsimus viitab sellele, et vahendus on midagi soovitavat ja sealt tuleneb järgmine küsimus, et äh, mis oleks teisiti, kui vahendust kasutataks rohkem? mille põhjal oleks võimalik järeldada, et vahendus toimib? esiteks tahaksin rääkida rahast. kas äh, vahendamist toetatakse rahaliselt ja kui seda toetatakse, kas siis seda kasutatakse rohkem? kas äh, võiks ju öelda, et kui äh, vahendamist rahaliselt nii-öelda karistatakse, siis äh, ka kasutatakse seda vähem. Austrias on kirjalik vahenduskokkulepe kohtuväline kokkulepe ja sealt nõutakse riigilõivu üks protsent ja kui nüüd äh, mõelda, et kirjalik vorm loob õiguskindlust, siis on ju täiesti kontraproduktiivne nõuda sellelt riigilõivu. ma ei tea, kuidas on olukord teistes riikides, aga sellised lõivud tuleks ära kaotada. ja jätkan raha teemal vahenduse puhul tuuakse positiivse argumendina esile kulutõhusust. ma ei tahaks aga seda argumenti üle hinnata. kõike reklaamitakse kulutõhususega. vahendus on äh, midagi alternatiivset ja need äh, temaga seotud eelised äh, peaksid ka olema alternatiivsed ja millised need siis on? enesemääramine enesevastutus, see annab inimesele võimaluse ka rasketes olukordades, näiteks konflikti olukorras, ise määrata oma elukvaliteeti. elukvaliteedi tõstmine on järgmine argument. inimestele ei äh, saa ka seda kõike vahendada lihtsalt ähm, ajalehekuulutuse või muu sellise teabe kaudu. edasi, vahendussuhe advokaatidega. vahendus on kulutõhus ja see on äh, tugevalt erinev advokaatide kasutamise praktikast, kes teatavasti on kulukad. advokaadid seetõttu ei äh, suhtu vahendusse alati positiivselt, nad ütlevad, et vahendajatel ei ole piisavalt juriidilist pädevust, advokaadid ka väidavad, et vahenduse tulemused võivad olla juriidiliselt küsitavad ja see on täiesti mõistetav. notaritest, mina ise olen ka notar. notarid olid algusest peale veendunud, et nemad on äh, nii-öelda sündinud äh, vahendajad selline järeldus võib pähe tulla, kui mitte tegeleda piisavalt äh, vahendusega. loomulikult on notaril teatud äh, eelised äh, või eeldused olla vahendaja, aga vajan siiski enamat. Austrias kehtivad teatud sätted kohtuväliste kokkulepete kohta, mis äh, panevad ka paika äh, notari lõivud ja kohustused, äh, nii et notar peab mõlemate poolte vahel säilitama tasakaalu ja kuidas seda kõike teha, kui mul ei ole piisavalt teadmisi, mida on võimalik saada ainult vahendajakoolituse kaudu. mina olen arvamusel, et nende ametialade esindajad, kes puutuvad tihti konfliktidega, peaksid äh, läbima vähemalt äh, vahendaja koolituse miinimumtasende, taseme eraldi. lisaks äh, reklaamile. kuidas jõuavad konflikti osapooled vahendajani? näiteks kohtute suunamise kaudu. Austrias on pilootprojekt, mis näeb ette kohtade poolest suundamist vahendajate juurde. see kõik äh, tundub lihtsam, kui see tegelikult on, eriti kui äh, mõelda seda, et äh, vahendaja ei ole kaitstud elukutse, igaüks võib nimetada ennast vahendajaks Austrias, ilma igasuguseid eeldusi omamata on võimalik vahendajana tegutseda ja siin minu arvates küsimusi tekitav. peaks ikkagi olema läbitud äh, vastav koolitus ja kindlasti peaks olema võetud ka kindlustuskaitse. kõige olulisem probleem seisneb minu arvates aga selles, et need inimesed, äh, kellelt eeldatakse pädevusi vahenduseks äh, siiski ei oma neid äh, pädevusi. ja sama puudutab ka neid, kes vaenlase juurde lähevad, siin peavad äh, olema täidetud äh, usalduse, enesevastutuse kriteeriumid ja neid pädevusi inimestel tihti ei ole ja mida varem nad need pädevused omandavad, seda parem. ma olen arvamusel, et juba õpilased äh, puutuvad kokku koolis eetiliste probleemidega, õpivad äh, kommunikatsiooni põhireegleid, see kõik kõlab väga lihtsalt, aga tegelikult see nii ei ole. me peaksime koolis rohkem toetama eetilisi õppeaineid ja aitama kaasa õpilastel äh, väärtumishinnangute kujundamisele. ma mainisin siin mõningaid probleeme ja tahaksin äh, rääkida nüüd Saksamaa vahendamise seadusest, mis äh, võeti vastu eelmisel aastal ja tsiteerin äh, sealt põhilauset. vahendus peaks lisaks konflikti lahendamisele andma panuse ka selleks, et osapoolad, osapooled õpivad tulevikus paremini suheldes äh, probleeme ise lahendama niimoodi, et vaidlustega ei pöördutaks kiiresti kolmandate osapoolte poole. ja kui vahendamine toimib ja kui see tõesti mõjutab ühiskonda ja kui vahendamise tulemusel omandavad inimesed pädevusi, mis on neile kasulikud, siis äh, pikas perspektiivis äh, õnnestub inimestel ka ise konflikte lahendada ja see on äh, minu meelest see eesmärk, mille poole me peaksime püüdlema, aitäh. Bardzo dziękuję, panie doktorze. E, wracamy. Suur tänu, doktor Breyer nüüd äh, läheme tagasi eelmiste päevakorrapunktide juurde, me natukene muutsime siin eelnevat päevakorda, mis oli tingitud äh, sellest, et kõnelejad äh, pidid osalema ka teistel üritustel, pidid sinna minema, see puudutas eelkõige proua McCarthy't, nii et nüüd siis annan ma sõna professor Ksandra Kraamerile, kes on Rasmuse ülikooli rahvusvahelise eraõiguse ja võrdleva õiguse osakonna jurist. proua professor, teie räägite ähm, lünkadest ja vajakajäämistest rahvusvahelise eraõiguse valdkonnas, palun professor. suur tänu ja suur tänu kutse eest siin täna kõneleda äh, pärast äh, seda, kui ma esitlesin äh, detsembris äh, koostatud uuringut. täna räägin inglise keeles, olgugi et mu ettekanne oli koostatud hollandi keeles. mul on väga hea meel selle üle, et Euroopa Parlament tegeleb rahvusvahelise eraõigusega ning et teiepoolne panus on kvalifikatiivselt väga kõrge ma tervitan ka neid prioriteete, mida tutvustas meile Iiri eesistuja ja tervitan ka Euroopa Komisjoni poolset äh, panust sellesse teemasse, ma arvan, et me liigume õiges suunas. aga nagu te kõik äh, teate, siis rahvusvaheline eraõigus äh, rakendub siis, kui meil on tegemist piiriüleste aspektidega. osad eksperdid ka teavad, et rahvusvaheline eraõigus oli algselt äh, puhtalt äh, riiklik äh, õigus ja teataval määral lähtuti rahvusvahelistest konverentsidest, nagu näiteks Haagi rahvusvahelise eraõiguse konverentsist. nüüd Euroopa Liidu pädevused on laienenud lähtuvalt Amsterdami lepingust tuhat üheksasada üheksakümmend seitse ja õigusraamistik on paika pandud, äh, aga ta ei ole veel täielik ja seetõttu ongi koostatud äh, uurimus. uurimuse eesmärk oli paika panna olemasolevad äh, lüngad Euroopa Liidu rahvusvahelise eraõiguse raamistikus, panna paika, kus meil oleks vaja raamistikku tugevdada ja mõelda järele ka selle üle, kas meil oleks vaja tugevamat õigusraamistikku või lausa rahvusvahelise eraõiguse koodeksit ja kui jah, siis kuidas oleks võimalik seda saavutada? minu uurimus äh, puudutab äh, rahvusvahelise eraõiguse kolme põhiteemat, rahvusvaheline kohtu alus, kohaldatavad äh, õigusaktid ja välismaiste kohtuotsuste tunnustamine ja täitmine. Need on väga huvitavad teemad, vahendamine ja pangakonto arestimised tulevad siin ka all teemadena mängu. niisiis, äh, kuidas mõjutab rahvusvaheline eraõigus Euroopa Liidu poliitikat? eraõigus on tihedalt seotud äh, siseturu toimimisega ja vaba liikumise põhimõttega, millest me täna ka räägime. rahvusvahelise eraõiguse sätted äh, tõstavad läbipaistvus piiriülestes asjades, mis puudutavad näiteks nii perekonnaõigust kui ka kaubandusõigust, näiteks seda, kui inimesed ostavad kaupu või teenuseid teises liikmesriigis või interneti kaudu. Need õigused on väga olulised Euroopa Liidu kodakondsuse jaoks. mittediskrimineerimine, Euroopa kodakondsuse täielik rakendumine on võimalik ainult siis, kui on tagatud võrdne kohtlemine kogu Euroopa Liidus rahvusvahelise eraõiguse sätete sidus raamistik oleks kasulik nii meie kohtutele kui ka praktikutele, kes peavad neid sätteid jõustama. me analüüsisime olemasolevat Euroopa Liidu õigusraamistikku ja lähtusime Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklist kaheksakümmend üks ja põhimõtteliselt on väga palju pädevusi selles valdkonnas meil on äh, võimalik äh, siin äh, rakendada palju materiaalõiguse sätteid, aga perekonnaõiguse meetmete sätestamiseks on vaja ühehäälset otsust, ehk siis otsuste tegemine on keerulisem. praegusel hetkel on meil õigusalase koostöö valdkonnas on kolmteist määrust ja kaks direktiivi, lisaks on töös mitmed ettepanekud. lisaks äh, on äh, üksikuid rahvusvahelise eraõiguse eeskirju ja valdkonnapõhiseid direktiive. võib äh, kokkuvõttes öelda, et praegune raamistik on väga laialdane nii juriidiliselt kui ka praktiliselt, aga endiselt on äh, lünku, see raamistik ei ole sisus äh, ja on ka kattuvaid eeskirju. mis puudutab lünku, siis äh, me vaatasime kõigepealt lünkade paikapanemiseks määrusi, mis meil on ja määruste kohaldamise ala lisaks sellele analüüsisime me süstemaatiliselt rahvusvahelist äh, eraõigust, äh, vaadates läbi käsiraamatud, mis meil eksisteerivad riiklikul tasandil ja vaatasime läbi ka riiklikud eeskirjad, mis puudutavad rahvusvahelist eraõigust Euroopa Liidu seadusandja peaks keskenduma süstemaatilistele lünkadele ja sealt on äh, kas äh, reeglid täiesti puudu või nendel ei ole tugevat mõju. millised on siis need äh, lüngad? näiteks äh, meil äh, puuduvad sätted, mis puudutavad vara, usaldusfonde, asutusi ja ettevõtetega seotud õigust. ja kui nüüd rääkida menetlusõigusest, siis äh, arbitraaž äh, ja kollektiivhagi on samuti lünklikud ja perekonnaõiguses on äh, lünklikud järgmised teemad abielu, registreeritud kooselu, füüsilisiku nimi ja doteerimine, põlvnemine, täiskasvanute kaitse, füüsilise isiku staatus ja teovõime üldiselt. olgugi, et on äh, õigussätteid äh, abielu ja abielu lahutuse kohta, äh, tuleb öelda, et äh, siinkohal ei kehti need õigussätted kõikides liikmesriikides, kuna kõik liikmesriigid ei ole osalenud. ja kas meil peaks olema siis Euroopa rahvusvahelise eraõiguse koodeks see eeldaks ähm, ühte vahendit, äh, ühte süstemaatilist lähenemist äh, õigussätetele, nii et meil oleksid kõigepealt äh, üldpõhimõtted ja siis ähm, eraldi peatükid, sisulised peatükid. tuleb aga arvestada sellega, mida ütlesid meie kontaktisikud ja kaastöölised erinevates liikmesriikides, et meil äh, kõigil Euroopa Liidus ei ole sama lähenemist äh, sellele koodeksile, näiteks kui me rääkisime tavaõigusriikidega, näiteks Ühendkuningriigiga, siis äh, nendele tundus isegi sõna koodeks äh, väga heidutav. nii et äh, nad ei saanud aru, miks äh, oleks vaja tingimata koodeksit, võib-olla äh, tuleks seda praegu nimetada raamistikuks või teekaardiks edasi me jõudsime järeldusele, et olgugi, et liikmesriigid soovivad äh, raamistikku laiendada, peavad äh, sammud selles valdkonnas äh, olema ettevaatlikud. endiselt ei ole paigas üldkontseptsioon, et kas õigusaktid peavad olema mm, kohustuslikud ja samuti on äh, välismaiste õigusaktide kohaldamise suhtes ähm, lahkarvamusi. ja siis on äh, lüngad äh, materiaalõiguses, mida ma eelnevalt ka mainisin. on suured äh, erinevused jah, erinevates materiaalõiguse valdkondades, nagu näiteks samasooliste abielu, vanemlik vastutus äh,, surrogaatema küsimus, äh, nii et liikmesriikide seadusandlus äh, erineb äh, siinkohal suuresti, loomulikult see ei peaks takistama rahvusvahelist eraõigust ega ei ole ju nõutud, et peaks kehtima samad sätted teistes liikmesriikides, aga siiski siin on tegemist tundliku valdkonnaga ja edeneda tuleb ettevaatlikult. ja kokkuvõtteks mida siis äh, edasi teha? arvestades äh, arutelusid äh, meie ekspertrühmas, oleme me arvamusel, et me peaksime lühi- ja keskpikas perspektiivis täitma lünkasid ja lähtuma kõigepealt võlaõiguse valdkonnast äh, ettevõtlusega seotud seadusandlus, varaküsimused äh, tuleks ära lahendada ja siis minna edasi perekonnaõiguse juurde. kui äh, nüüd tulla tagasi selle juurde, mida Euroopa Kohtu esindaja rääkis äh, perekonnaõigusest, siis väga olulised valdkonnad on siinkohal registreeritud kooselu, füüsilise isiku nime küsimus ja füüsilise isiku staatuse küsimus väga tähtis on ka see, et meil oleks ähm, Euroopa Liidus hea koostöö Haagi rahvusvahelise eraõiguse konverentsiga, sellepärast et äh, osad äh, liikmesriigid on selle konventsi liikmed ja meil peaks olema tugev dialoog ähm, Haagi konverentsiga. kuidas äh, lüngad ähm, ära täita lühi- ja keskpikas perspektiivis, peaks õigusakte astmeliselt äh, vastu võtma ja peaks keskenduma õigusaktide järk-järgulisele vastuvõtmisele, mitte samaaegsele. kui need äh, lüngad on äh, täidetud põhivaldkondades ja üld äh, kontseptsioonid on paika pandud, siis oleks võimalik tõesti õigusakte konsolideerida ja minna edasi ühe õigusakti ja võib-olla lausa rahvusvahelise õiguse Euroopa koodeksi juurde, aitäh! suur aitäh, professor Kramer, teile nende väga huvitavate märkuste eest ja nüüd liigume me edasi järgmise kõneleja juurde, kelleks on Nick Bosit ICF GHK-st Birminghamist. ja tema räägib sellest, millist kasu võib kaasa tuua rahvusvahelise eraõiguse Euroopa koodeksi võimalik koostamine. palun, teil on sõna. suur aitäh, lugupeetud Eh, esimees, tere hommikust kõigile, mina olen Nick Bõuset ja mina olen siin sellepärast, et mina olen olnud kaasatud paljudesse mõju-uuringutesse, mida Euroopa Komisjon on tellinud, selleks, et vaadata erinevaid ettepanekuid, kaasa arvatud neid, mis on seotud abielu varaõigustega, pärimisega, ehm, tarbija akiiga, aga Euroopa Parlamendile me oleme vaadanud seda, milline on see kulu, mis on seotud ähm, ühtsete reeglite puudumisega Euroopa tasandil ja seda nii ühiskonnale, ettevõtetele kui ka äh, isikutele, üksikisikutele. ja seda siis rahvusvahelise eraõiguse valdkonnas loomulikult ma tean, et äh, praegusel hetkel ümbritseb mind äh, terve hulk eksperte ähm, selles valdkonnas, äh, mind ümbritsevad ka praktikud ja mina räägin tegelikult hoopis teisest perspektiivist kui teie sellel teemal. ma püüan oma teemat näidetega rikastada. ma saatsin laiali Eh, ka ühe dokumendi, millest ma siis eh, eh, räägin. see, mida me Euroopa Parlamendile teeme, on see, et me teeme tööd selle najal, et vaadata, millised on lüngad selleks, et vaadata, milline on selle kulu, et meil ei ole ühtseid reegleid ja me tahame äh, öelda sellega, et äh, ühtne turg toob kasu ja samal ajal me tahame rääkida ka Euroopa Liidu tasandi sekkumiste lisandväärtusest ja selle vajalikkusest. me püüame vaadata ka seda, mil määral oleks võimalik selliseid kulusid vähendada, kasutades rahvusvahelist eraõigust äh, me oleme kuu aega teinud tööd neljakuise uurimise kallal ja Äh, ma ootan põnevusega igasuguseid tähelepanekuid meie uurimuse kohta, sest et me saame oma lähenemist veel äh, parandada. Äh, põhimõtteliselt me räägime siin kuludest seetõttu, et erinevates liikmesriikides on erinevad õiguslikud režiimid ja rahvusvaheline eraõigus saaks neid kulusid vähendada. me juba kuulsime, et rahvusvaheline eraõigus Äh, on midagi, mille definitsioonile mul midagi tegelikult lisada ei ole, kuid äh, ma tean, et seda on võimalik äh, piirata sellega, ähm, mis puudutab sellealase kohtu otsuseid, aga siia võib kaasata ka natukene pehmemaid meetmeid, mis on seotud siis nende kuludega. me kindlasti vaatame, milline oleks äh, tulevase rahvusvahelise eraõiguse kodifitseerimise tulu või kulu. kui me räägime kuludest, siis millised need on? mida oleks võimalik vähendada? nagu on mainitud, siis kulud kaasnevad kodanikele, kaasa arvatud alaealistele, sest et piiratud on nende vaba liikumise võimalus. lisaks sellele on tegemist viivitustega ja õiguste võimaliku rikkumisega, sekkumisega, kui me räägime pereküsimustest, pereõigust puudutavatest küsimustest. lisaks sellele on äh, suuremad õiguskulud äh, võimalikud äh, lisaks sellele igapäevaelu puudutavad äh, probleemid, äh, näiteks äh, vara puudutavad probleemid ja sellega seotud kulud, lisaks sellele on ähm, kaupade ja teenuste hinnad kõrgemad, kuna erinevad õigusrežiimid on erinevad, see hoiab tarbijaid tagasi kasutamast piiriüleseid kaupu ja teenuseid ja need piirangud suurendavad ka kaupade ja teenuste hinda investeerimiskulud on suuremad seetõttu, et õiguslikud režiimid on erinevad ja see takistab ettevõtete töö alustamist teatud riikides. me kuulsime sellega seoses üht-teist ka maksejõuetuse äh, määrusega seoses ja asjaolu, et need erisused võivad eh, tuua kaasa selle, et eh, inimesed ei liigu liikmesriikide eh, vahel ja see tõenäoliselt suurendab ka kaupade ja teenuste tootmise kulusid Euroopa Liidus, seda sellepärast, et liikmesriikide vahelistel tööturgudel valitseb tasakaalutus ehm, Euroopa Liidus on riikidevaheline liikuvus võrdlemisi madal ettevõtted äh, leiavad ka, et äh, kulud on seotud äh, lepingute planeerimisega, ähm, see valdkond puudutab ka näiteks rahvusvahelist ähm, paari, abielupaari, kes näiteks plaanivad abielluda, see puudutab ka ettevõtteid, kes plaanivad investeerida teistesse liikmesriikidesse. lisakulud on seotud ka viivitustega ja ähm, kohtulike menetlustega ja Äh, on ka selliseid erialasid, kes lõikavad kasu sellest äh, kõigest. Äh, lisaks sellele mm, kahju, võimalik kahju, väga keeruline on vaidlusi lahendada ja mm, sageli inimesed lepivad sellega, et nad peavadki kannatama sellistes olukordades ja need ei liigugi kohtulahendi teed on äh, lisaks veel emotsionaalsed kulusid, äh, mis on seotud just äh, perekondlike olukordadega, lisaks sellele saamata jäänud hüved, näiteks kui ähm, inimesed otsustavad mitte mingit lepingut või tehingut sõlmida probleemide tõttu ja mõnikord võib juhtuda, et kui midagi osta kohalikult tarnijalt, siis maksad sama tootest rohkem, kui mõni teine inimene maksaks teises liikmesriigis ja äh, nii võib tekkidagi olukord, kus sama tarnija ähm, tarnib toodet ühte või teise liikmesriiki ja hind sellel tootel on liikmesriigiti erinev. ja me oleme seda varem ka näinud, sama toot ja sama toode on väga erineva hinnaga müügil ja see on suuresti äh, tähendanud, et ühtsete reeglite puudumine on inimeste jaoks kulusid suurendanud. ja nüüd kulud kodanikele ja perekondadele. järjest rohkem on rahvusvahelisi paare, mina äh, olen ka äh, osa sellest statistikast, mul on äh, prantslannast naine, ja sellega on seotud lisaõiguslikud ja emotsionaalsed kulud Mm, kui tahta teatud äh, perekondlikke probleeme lahendada, vaidlusi lahendada, kui me räägime äh, pärimisest, äh, testamentidest, lahutustest ja nii edasi. ja see võib lõppude lõpuks mõjutada ka vaba liikumise võimalust, mis omakorda mõjutab tööturu tasakaalu nihkeid. lisaks sellele, et ettevõtetel on suuremad kulud seotud teenuste ja kaupadega, ei taha nad ka piiriüleselt tegutseda, sellepärast et nad peavad kohaldama oma tegevustingimusi, tingimusi ja erinevad riiklikud õigussüsteemid on erinevad, ei olda kindel, kuidas vaidluse lahendamine toimub mm, erinevates riikides ja lisaks sellele tarbijad ei taha ka kaubelda ehm, põhimõtteliselt samadel põhjustel eh, kui ettevõtetegi puhul, nad ei tea, eh, kuidas vaidlusi lahendada ja nii edasi. ja see toob kõik kaasa erisusi, eh, see tipneb erineva hinnaga samadele kaupadele ja toodetele, isegi kui kauba ja teenuse tootja on sama üksus või ettevõte ettevõtted äh, ei pruugi tahta äh, teatud riikides tegutseda, sellepärast et äh, nad ei ole kindlad, milline on maksejõuetuse reeglistik seal ja mõned Mm, kliendid ei soovi ka võib-olla teha et, mm, ettevõtetega koostööd, sest et nad ei ole päris kindlad, äh, kuidas nad näiteks maksejõuetuse korral saaksid äh, mm, probleemid lahendatud. see tähendab seda, et äh, Euroopa Liidus on majandustegevus seotud suuresti asukohaga, asukoht mõjutab majandustegevust vägagi ja ka näiteks avalike hangete turul on see kõik nähtav. me tõenäoliselt kõik maksame rohkem, kui me tegelikult peaksime äh, avalike hangete korral. ja see kõik mõjutab äh, vaba liikumist ning see omakorda mõjutab äh, ka tasakaalunihete suurenemist või toob kaasa ka tasakaalunihete suurenemise tööturul praegusel hetkel on tööturul veel nõudluse ja pakkumise poolel vastuolusid äh, ja see äh, vähendab meie konkurentsivõimet äh, ja suurendab kulusid. see tähendab seda, et potentsiaalne kulu, mis tekib ühtsete reeglite puudumisel, on üsna suur. meie Äh, oleme keskendunud valdkondadele, mis on äh, seotud nende valdkondadega, mis äh, olid uuringus, millest me just kuulsime, ma neid nüüd uuesti mainima ei hakka, küll aga ma tahaksin rääkida natukene abieluvara reeglistikel, sellepärast et see näitlikab, näitlis, näitlikustab seda lähenemist, mida me võtame ka teistes valdkondades. Ähm, liikmesriikide õigusrežiimides on erinevused, probleemiks on likvideerimise erinev käsitlus ja ebatõus käsitlus rahvusvahelisel tasandil, see tähendab seda, et kui perekonnal on eh, vara erinevates liikmesriikides, siis eh, sellega seonduv asjaajamine võib olla keerulisem, kui ta peaks olema. kes on mõjutatud? esmajoones eh, on sellest mõjutatud rahvusvaheliste mm, paaride mm, kauem elav pool, kui mm, tegu on surmajuhtumiga ja see toob kaasa stressi ja kulud ja ajalise viivituse inimestele. Ehm, me võime öelda, et Euroopa Liidus sõlmitakse umbes sada kakskümmend kaks miljonit, eh, on sõlmitud sada kakskümmend kaks miljonit abielu, kakskümmend miljonit neist on rahvusvahelise elemendiga, see tähendab seda, et see hõlmab partnereid, kus üks osapool on erinevast riigist kui teine või tegemist on kolmanda riigi eh, elanikuga kolm koma viis miljonit abielupaari elavad Euroopa Liidu riigis, mis ei ole nende äh, kodakondsuse riik ja äh, nad, neid siis mõjutab see kõik elukoha tõttu ja väga paljudel inimestel on välismaal vara, mis võib ka probleeme tekitada. ning äh, kahjuks või õnneks on ähm, abielusid ja sõlmitakse abielusid, kuid kahjuks äh, toimuvad ka lahutused äh, ning äh, kahjuks leiab aset ka surmajuhtumeid abieludes ja statistika selle kohana on üsna usaldusväärne. probleem on selles, kui hakata kulusid siin kokku lööma üksikjuhtumite puhul, aga millised kulud siis tekivad, kui abielu sõlmida või partnerlussuhet äh, sõlmida, siis äh, õiguste selgitamisega võivad seonduda kulud mõnikord on õiguskuludega tegu siis, kui äh, näiteks ühe abielupoole või partneri õiguse vara müüa on piiratud abielu tõttu, lisaks sellele võib lisakulusid tekkida siis, kui äh, toimuvad lahutused, kui on varaga seotud vaidlused ja lisaks sellele võib tekkida lisakulusid, kui üks äh, abikaasadest sureb äh, ja on vaja selgitada, millised õigused on järelenenud varaga seoses, eriti kui tekib selleteemalisi vaidlusi ja ma olen siia dokumenti lisanud ka väikese tabeli, mis näitab seda, milline on meie lähenemine selle dimensioneerimisel kui me peame meeles äh, praktikute äh, äh, tähelepanekuid selles valdkonnas, kui sageli probleemid tekivad ja millised on erinevat tüüpi probleemide erinevad kulud seoses rahvusvaheliste abieludega, nende abielupaaridega, kes elavad välismaal või kellel on varad välismaal ja meie oleme selle kõige taustal tulnud välja hinnanguga, et see kulu on kokku umbes üks koma üks miljardit aastas. see on eh, väga tundlik teema ja tegelikult see meie summa on üsnagi tagasihoidlik, meie oleme võtnud aluseks konservatiivsed hinnangud, me näiteks ei ole kaasanud siia eh, kaudseid kulusid, me oleme ainult otsesed kulud siia kaasanud, me ei ole võtnud arvesse emotsionaalseid kulusid, mis on näiteks varadega sageli seotud, võib-olla need ei peaks olema, aga siiski, kui me need ka eh, arvesse võtaksime, siis oleksid lõppkulud eh, palju suuremad kui need, millega me välja tulime. ja Euroopa Komisjonile tehtud mõju-uuringutes me oleme Äh, tegelenud sellega, kuidas oleks võimalik selliseid kulusid vähendada, mis tulenevad ühtsete reeglite puudumisest. Euroopa Parlamendi heaks tehtav töö äh, hõlmab seda, et kas me saaksime, äh, et me vaatame, kas me saaksime rakendada sarnast lähenemist, mida me oleme kasutanud teemade valdkonnas, mida on maininud juba ka eelnevad kõnelejad, aitäh! Bardzo dziękuję panu Bozet za <clears throat> suur aitäh, härra Bosjak, teile. väga hea oli kuulda sellest, milliseid probleeme inimestel igapäevaselt on. Euroopa Parlamendis teame me vägagi hästi, et äh, on palju valdkondi, kus me saaksime asju harmoneerida, kus me võiksime võtta vastu üle-euroopalise lähenemise see tooks endaga kaasa kulude vähenemise. ja see vähendaks ka konfliktide emotsionaalsust, nagu te väga õigustatult ütlesite. väga huvitav on kindlasti kuulata seda, mida meie äh, riigi parlamentide saadikud selle kohta ütlevad. nüüd me oleme jõudnud ähm, Ähm, sinnamaale, et meil on võimalik äh, vahetada äh, mõtteid äh, paneelis osalejatega ja härra Massip on sõna palunud. suur aitäh, mina olen Euroopa Parlamendi saadik ja ma olen õiguskomisjoni liige ja minu jaoks on olnud väga oluline täna siin olla ja teid kuulata. Eh, teiste parlamentaarsete kohustuste tõttu ei saa ma täna pealelõunal siin olla, aga minu endine kolleeg ja sõber eh, härra Leene ja eh, kolleeg Tain on ka siin mina äh, tahan äh, mainida siin asju, millest ma väga huvitatud olen olnud. meie siin Euroopa Parlamendis äh, tõesti püüame tegeleda kulude küsimusega nagu eelkõneleja ka rääkis. kulud suurenevad pidevalt ning see on seotud puuduva vaba liikumise võimalusega. ja äh, Äh, doktor Breyeri äh, sõnavõtust tahaksin ma järeldada järgmist. mina olen olnud äh, ka aastaid advokaat ja kahe tuhande neljandast aastast töötan ma nüüd Euroopa Parlamendis ja mina olen kogenud ka väga palju negatiivset oma eelnevas elukutses. kui ma olin noor advokaat kuuekümnendatel aastatel, see oli juba peaaegu pool sajandit tagasi, kui ma esimest korda oma isa äh, kontorisse, äh, läksin äh, ühes Hispaania provintsi pealinnas, siis ma nägin, et enamikes kontorites, vähemalt minu kodulinnas, enamikes kontorites või advokaadibüroodes äh, äh, taheti pidevalt vaielda äh, ja oli äh, vaidlusjuhtumeid ja äh, advokaadid tahtsid äh, neid järjest rohkem näha. see oli kurb tõde. nüüd on pool aastasada möödunud ja ma olen nüüd näinud, kuidas olukord on muutunud ja nüüd on võimalik näha, kuidas rahvusvaheliste vaidlusjuhtumite puhul äh, on olukord tõesti muutunud, nagu öeldud. täna on vaidlusküsimuses vahendustegevus palju olulisemaks muutunud, nagu härra doktor Breyer ka äh, seda ütles. kuulajatelt küsiti, kas tõsi on see, et äh, Äh, vahendustegevusega on võimalik ka kulusid vähendada. Euroopas äh, viidi sisse selline äh, Ameerika süsteem, et minutis tuleb nii ja nii palju teenuste eest maksta, see loomulikult toob kaasa selle, et vahendustegevus vaidluse lahendamise ajal äh, on selline, kus tegelikult äh, maksumuse vahe tavamenetlusega suuresti puudub. kuid äh, Euroopa Liit on nüüd äh, härjal sarvist haaranud tahetakse luua süsteemi, mis oleks tõesti atraktiivne. ma ei räägi siin mitte ainult süsteemist kui sellisest. ei, me räägime sellest, et äh, vahendajaid tahetakse ette valmistada, eetiliselt ette valmistada ja oluline on see, et tegelikult lisaks sellele tahavad riigid ka veel äh, nii-öelda prokuratuuri, äh, kes positiivset mõju saaks siin avaldada selleks, et oleks võimalik vahendustegevust paremini äh, kujundada. Äh, üks Birminghami professor äh, kõneleb meil ka kohe ja Ühendkuningriigis on sellised menetlused, millest me räägime, olnud väga kulukad. niisiis Eh, teie, eh, härra Breyer, olete rääkinud siin väga olulistest teemadest, vahendustegevusest eh, kui notarid ja advokaadid nüüd Euroopa Liiduga koos te teevad, on võimalik midagi väga head välja töötada. meie tahame lihtsamat ühtset äh, ja avatumat Euroopat, aga kui me seda tahame, siis me peame selle teemaga kindlasti tegelema ja ma tahaksin tänada teid selle eest, äh, et te täna nendel teemadel olete rääkinud ja tõesti, äh, ma saan toetada teid selles, mida te ütlesite. see, mida te ütlesite, on kindlasti stiimuliks Euroopa Parlamendile ja ma loodan, et see aitab meil paindlikult teha seda tööd, mida me siin teeme, aitäh! suur aitäh teile! meie Hispaania kolleeg andis meile paljugi mõtteainet. mul on teile nüüd küsimus, kas on veel keegi, kes sõna sooviks, kas on veel küsimusi või kommentaare saalist vastamaks sellele, mida me siiani oleme kuulnud, kas tõesti keegi sõna ei soovi? sellisel juhul saame liikuda sujuvalt järgmise osa juurde ja kallid kolleegid, ma tahaksin öelda, et Euroopa Parlamendi veebilehel on kõik dokumendid eh, olemas, mis seda nii-öelda töötuba puudutavad. aga eh, meie töötoa järgmises osas räägime me sellest, mis on seotud Rooma kaks määrusega. ja me kuuleme ka liikluskindlustust käsitlevate direktiivide kohta. kõigepealt anname sõna professor Ansgar Staudingerile Bielefeldi ülikoolist, palun, teil on sõna. Sehr geehrte Damen und Herren, Verkehrs- und Ver- suur aitäh, lugupeetud daamid ja härrad, rahvusvahelised liiklusõnnetused on massiline nähtus meie siseturul ning äh, Euroopa seadusandja eesmärgiks peab olema õigusliku ühtsuse, õiguskindluse äh, tagamine ning äh, tasakaalu tagamine asjaosaliste huvide vahel kas see eesmärk on juba saavutatud? mina olen seisukohal, et seda on tehtud ainult osaliselt ma tahaksin siin tuua näiteks ühe lihtsa, lihtsa näite. kui keegi Saksamaalt Belgiasse sõidab olgu siis äh, ameti tõttu või eraelustel põhjustel ja satub siin Belgias õnnetusse, autoõnnetusse, siis äh, tekib küsimus, millises riigis saab kedagi kohtusse kaevata. jah, loomulikult, kui ta tagasi Saksamaale on, võib ta mõelda, et äh, võib-olla äh, tahab ta äh, Belgia juhi kohtusse kaevata, aga mm, praktikas ei ole seda tegelikult võimalik teha, sellepärast et selline kohtuasi ei mm, ole väga atraktiivne Äh, ja äh, see aspekt ongi minu lühikese ettekande keskmeks. nagu te kõik teate, siis äh, meie kahjustada saanud isik, kes Saksamaal esa, elab, ähm, ei saa tegelikult kaebust esitada mitte ainult Belgias, vaid ka Saksamaal. seda võimaldab praegu Brüssel üks määrus ja äh, Äh, tulevikus ka selles osas midagi ei muutu, ka ülevaadatud Brüssel üks määrus äh, lubab ohvril äh, kodus otsekaebus esitada välismaise vastutaja vastu. ja ka Lugano konventsioonis on samasugune reeglistik olemas. aga milline on rahvusvaheline eraõigus selles vallas? kui äh, kaebus äh, esitatakse Saksamaal, äh, siis Saksamaa kohus kasutab Rooma kaks määrust. kuid see ei ole nii kõikides Euroopa riikides, on ka selliseid Euroopa riike, kes kasutavad Haagi eh, eh, konventsiooni selles vallas ja Taanil on veel oma eh, eraõigus, mida ta kohaldab. see tähendab seda, et meil on kolmerajaline kiirtee rahvusvahelise eraõiguse vallas ja kahjuks selle kolme rajaga ei jõua see kiirtee alati ühte sihtpunkti. see tähendab seda, et praegusel hetkel on sageli olukord, et rahvusvahelise eraõiguse vallas on meil kolm allikat, kus ehm, lõppude lõpuks võib tulemus olla erinev, see tähendab seda, et eh, lõpuks eh, leiab aset parima kohtuvusalluvuse valimine, eh, sest ohver ei või kaebust esitada mitte ainult oma koduriigis, vaid ka selles riigis, kus vastutaja asub vastavalt sellele, kus ta kaebuse esitab, võetakse kasutusele siis Rooma kaks, Haagi ähm, konventsioon või siis äh, isegi näiteks äh, Taani rahvusvaheline eraõigus. ja lõppude lõpuks äh, mõjutab see ka kohaldatavat õigust. ja see tähendab seda, et rahvusvahelises eraõiguses on olukord keeruline. mida see tähendab õiguskindluse mm, kontekstis? Saksamaal on kohtuasi, asja puhul olukord selline, et kui äh, kahjusaaja annab kohtusse Belgia vastutaja, siis äh, me peame ähm, panema tähele järgmist Saksa kohus on rahvusvaheliselt vastutav, kuid peab Rooma kaks määruse kohaselt kasutama siiski välismaist õigust. mida tähendab välismaine õigus, kui me räägime sellisest õiguslikust vaidlusest? välismaise õiguse kohaldamine on väga erineva, Saksa, erinev. Saksamaal rakendatakse põhimõtet, et välismaist õigust tuleb kasutada põhimõtteliselt, aga see ei ole kõikides riikides niimoodi. Saksamaal võib ähm, kohtunik ähm, äh, paluda eksperdil seda asja uurida, aga selline menetlus on kallis ja ka pikaajaline ja tekib oht, et Saksa kohtu, kohtu puhul äh, on olukord selline, et rahvusvahelise õiguse kohaldamine äh, jääb tegelikult eksperdi kätesse. ja no, mm, äh, siin tekib äh, küsimus ka, mis on seotud vigadega, kui me räägime väli, välismaise õiguse kohaldamisest ja nüüd etteennustatavus. Äh, see ei ole sarnane ei Saksamaa äh, kaebaja jaoks ega ka teiste osapoolte jaoks. jah, loomulikult kaebuse esitaja pöördub Saksamaa kohtu poole ja Rooma kaks annab talle võimalus äh, põhjenduspunkti kolmkümmend kolm kohaselt ähm, modifitseerida veidi seda õigust ja eh, siin on order pro pikk eh, reservatsioon, eh, see tähendab seda, et Saksa kohtu ees, kes peab rakendama välismaist õigust äh,, ei ole tagatud õiguskindlus alati ja see toob Äh, lõppude lõpuks äh, ta, ähm, sellise olukorra, et jah, äh, sakslane saab Saksamaa kohtusse pöörduda, aga see toob kaasa välismaise õiguse kohaldamise ning see toob kaasa selle, et kohtuprotsess muutub kallimaks, kestab ka pikemat aega, seda sellepärast, et kasutatakse välismaist õigust ning ja tulemus ei ole lähtepunktist tingituna e-, ette ennustatav Äh, oma dokumendis olen ma äh, öelnud, et me võiksime teha äh, järgmist. jah, Rooma üks jääb alles ja kohtusse pööramise võimalus Saksamaal jääb ka alles, sest et Saksamaa kodanikul on võimalus Saksamaal siis kohtusse pöörduda. see mm, on õige, kui me räägime ka tarbijakaitseasjadest ka siis on tarbijal võimalus äh, kodus kohtusse pöörduda. aga kui äh, Saksa kohus meie juhtumi puhul, nagu meie juhtumi puhul on rahvusvaheliselt äh, vastutav, siis das europäische Recht ja kui kohtusse pöörduja esitab otsenõude rahvusvahelise vastutuskindlustaja vastu, siis äh, lähtutakse eelkõige kindlustusdirektiivist. nii Rooma kaks määruses kui ka Haagi konventsioonis on meil äh, erikord vahetu nõude esitamise kohta. ja siis äh, tekib meil äh, meelepärase kohtualluvuse valimine ja mis äh, juhtub siis, kui rakendatakse nõude esitaja riigi õigust, siis oleks protsess lühem, odavam ja seal oleks vähem äh, vigu arvatavasti, tulemus oleks äh, ette ennustatavam nii advokaatidele kui ka osapooltele ja oleks tagatud õiguskindlus. ohver ju elab ühes riigis, kannatab seal äh, kahjude all ja siis oleks ka loogiline, et selle riigi õigusest lähtuvalt äh, talle kahjud hüvitatakse. võib äh, väita vastu, et selline lahendus ei ole atraktiivne kindlustusandjatele, sest see kujuneks kallimaks, aga see ei ole tõsi. kui äh, lähtuda kahju kannatanud äh, isiku äh, koduriigis, siis see ei pea olema ju tingimata kal-, kallim selle riigi õiguse kasutamine kui mõne teise riigi õiguse kasutamine. ja alati ei pea ju, ju selle ohvri koduriigist äh, saadav lahendus olema kallim õnnetuskoha riigi sarnasest õigusest. kindlustusandjad selgitasid äh, mulle, et äh, siin tihtipeale rakendatakse kindlustusspetsiifilist äh, matemaatikat ja majanduslikke põhimõtteid ja mida nüüd siin poliitiliselt teha me ei saa kõikidele riikidele ette kirjutada, et nad peaksid rakendama Rooma kaks määrust ja me ei saa öelda riikidele, kes on allkirjastanud Haagi konventsiooni, et nad peaksid selle rakendamise lõpetama. oluline on, et meil oleks määruses äh, otsese nõude esitamise õigus, et kui kahju kannataja esitab nõude oma koduriigis äh, vastutuskindlustusandja vastu, et siis rakendataks Lex Fori ehk ähm, ohvri asukohariigi õigust, see oleks selline spetsiifiline reegel, mis äh, puudutaks olukorda, kus äh, ohvril on äh, üks asukohariik, kindlustusandjal teine asukohariik ja ma loodan, et Euroopa seadusandjal on piisavalt äh, jõudu, et selline regulatsioon paika panna, sest et siis oleks meil vahetu nõude esitamise kaudu juriidilist selgust ja läbipaistvust äh, juriidilisel maastikul äh, rohkem nii äh, ohvrite huvides kui ka kindlustusandjate huvides, aitäh! Bardzo dziękuję panie profesorze i oddaję... Suur aitäh, professor! ja nüüd on mul hea meel anda sõna meie järgmisele kõnelejale, proua Jenny Papetasele, kes on Birminghami ülikoolist. Uh, thank you, um, Mr. Chairman, and I suur aitäh ja ma tahaksin tänada õigusasjade komisjoni selle eest, et äh, te palusite mind täna siia kõnelema. minu kõne puudutab väga sarnast teemat äh, kui ka äh, professor Staudingeri kõne, kuna siin me räägime piiriülastest liiklusõnnetustest. aga mul paluti rääkida täpsemalt seostest Rooma kahega Haagi äh, konventsioonist äh, liiklusõnnetuste puhul ning äh, direktiivist. kahjuks kümne minutiga ei võimalda, ei ole mul võimalik väga detailselt käsitleda seda teemat ning vaadata, kuidas need kolm režiimi omavahel toimivad. seega üritaksin kirjeldada suhteid eelkõige nende aktide vahel ning tuua ka mõningaid näiteid ebakindlusest, mis tulenevad osaliselt äh, äh, reeglitest ja enditest ja osaliselt režiimide koosmõjust. ja äh, professor Statinger ja mina jõudsime samadele järeldustele neis küsimustes, olgugi et me valisime erinevad teed selleni jõudmiseks liiklusõnnetused on meie kaasaja äh, iseloomustavaks äh, asjaoluks ja tihti on faktid väga lihtsad, aga piiriüleselt võib sellega kaasneda suuri keerukusi, kui on vaja kindlaks määrata, milline õigus äh, rakendub. näiteks järgmisel juhtumil, kui prantsuse naine, kes elab alaliselt Pariisis, läheb Triiri Eh, Saksamaale eh, tegemist on Luksemburgi piiri lähedal asuva eh, linnaga, seda ning sõidab tagasi taksoga. ta on ise selle reisi korraldanud või siis tema äripartnerid. reisi käigus aga juhtub õnnetus, takso sõidab puu otsa ning sellega kaasnevad tõsised kehalised vigastused Eh, sellisel juhul tuleks esitada kaebus Prantsuse kohtus eh, taksojuhi kindlustuse vastu. taksojuht on aga eh, tegev ju Luksemburgis. sellisel juhul Prantsuse kohus peab vaatama, millisest õigusest lähtuda. heaks lähtepunktiks oleks siin Rooma kaks artikkel üks, määrab kindlaks selle, et Rooma kaks äh, kehtib ainult mittelepinguliste suhete puhul. me teame, et mitmelepinguline, äh, see, seda kasutatakse siin autonoomselt ja seda on võimalik kohaldada kõikidel Euroopa Liidu liikmesriikides võib aga tekkida küsimusi, kas kaebus äh, kindlustaja vastu jääb siia alla või mitte, siis vaat-, siis eeldagem, et jääb siia alla ning et Rooma kaks kohaldub. järgmiseks tuleks vaadata artikli kakskümmend kaheksa Rooma kahest. Prantsusmaa on allakirjastanud Haagi konventsiooni ning no, äh, seda oli juba ka Rooma kahe sõlmimisel. ning sellega Prantsuse kohus äh, läbi Rooma kahe peab kohaldama konventsiooni. artiklis üks konventsioon samuti äh, sätestab, et tuleb vastavalt tsiviil- või mittelepingulisele vastutusele küsimus lahendada aga samuti on võimalik ka vastavalt omaenda klassifikatsioonile eh, juhtume ära määratleda kohtus. kui Prantsuse kohus leiab, et eh, suhe on lepingule ja mitte ja ei ole mittelepingule vastavalt tema enda siseriiklikule korrale ja mitte Rooma kahele, siis Haagi konventsioon ei kehtiks kui aga see nii ei oleks, siis äh, peaks jällegi äh, Haagi konventsioon kehtima, nii et siin on ebakindlust. veel üks eeldus, eeldagem, et artikkel üheksa definitsioon Haagi konventsioonist meie stsenaariumi puhul kehtib. siin artiklis neli äh, konventsioonis tõenäoliselt tuleks kohaldada Luksemburgi õigust sellepärast et seal on registreeritud sõiduk. sellisel juhul on asi selge, kui tegemist on ühe sõidukiga ja kui ohvriks on äh, reisija, kes ise ei ela selles riigis. siin tuleb vaadata veel seda, et siin peetakse silmas äh, ka, siin jäetakse kõrvale kindlustaja ning äh, kaitsja alaline elukoht. artikkel neli üks aga Rooma mm, kahest. kui näiteks Saksa õiguse kohaselt nähakse ette suurem hüvitis eh, kui Luksemburgi õiguse kohaselt, siis sellisel juhul tuleks kohus, peaks kohtus kohaldama Saksamaa õigust vastavalt professor Staudingeri arvamusele eh, ja minu arvamusele niisiis, aga meie, kui lähtume sellest, et kohaldub Luksemburgi õigus, siis kuidas seda mõjutab äh, mootorsõidukite kindlustuse direktiiv? siin võiks artikkel neliteist äh, olla oluline, mille kohaselt kindlustaja peab tagama, et vastavalt sellele õigusele, mis kehtib koha, tuleb kindlaks määrata, kas kehtib äh, see õigus, selle riigi õigus, kus õnnetus aset leidis, kus sõiduk on registreeritud ja tuleb lähtuda sellest, kumb õigus pakub kõrgemat hüvitist Rooma kaks sisaldub ka artiklit kuusteist ning ka täpsemaid meetmeid juba ühenduse instrumentide kohta artiklis kakskümmend seitse. mootorsõidukite kindlustusdirektiivi on samuti seotud Rooma kahe ja konventsiooniga Euroopa Liit ei ole seotud iseenesest konventsiooniga ning äh, ühenduse äh, sätted äh, kõikides liikmesriikides ei kehti. artikkel neliteist puhul igastahes me teame, et see ei mõjuta vastutuse küsimust. on selge, et vastut-, ultuse määrab ära iga üksikriik ise. mis puudutab hüvitamist, siis siin äh, vastused on vähem selged. sättes nähakse ette, et kindlustaja äh, tagab hüvitise kas seal, kus õnnetus aset leidis või kus sõiduk on äh, registreeritud, vastavalt sellele, kus on kõrgem hüvitis. see tähendab seda meie stsenaariumi puhul, kui Saksamaa õigus kehtib ja mitte Luksemburgi oma, siis ning hüvit-, ning äh, äh, kahjud ületavad Luksemburgi kindlustuspoliisis ette nähtud, siis äh, tuleks lähtuda siin Saksamaa õiguses olevatest ülemmääradest. siin on liiklusõnnetuste puhul ette nähtud väga kõrge mm, ohvrite kaitse muidugi mõista äh, tuleks vaadata ka, milline hüvitis on vastavalt äh, kehtiva riigi õigusele ning äh, vastutuse küsimus määratakse kindlaks siis kas vastavalt Haagi konventsioonile või Rooma kahele. Luksemburg õigus võib siis kehtida vastutuse puhul, aga samas kompensatsiooni küsimustes võib kehtida Saksamaa õigus. siin on teatud ebakindlust jällegi sellised ebakindlused muidugi viivad selleni, et väga äh, raske on äh, eeldada, milline tulemus on. osaliselt määrab siis kohaldava õiguse Haagi konventsioon. tundub, et siin äh, kaitsta, on soodsam positsioon kaitsjal. kohaldatavat õigust võib mõjutada ka liiklusõnnetuste direktiiv, mis pöörab suurt tähelepanu just ohvrite kaitsele. Rooma Eh, kahel on ka oma roll siin. ja määrus on mõneti direktiivi ning eh, konventsiooni vahel ning üritab siis tasakaalustada mõlema osapoole huve. keerukus eh, ja mm, ebakindlus on nii metodoloogiline kui ka praktiline. me näeme, et erinevad instrumendid siis kehtivad samal ajal võttes arvesse seda, et info on kättesaadav erineval moel ja lähtudes sellest, et tuleks vältida seda, et teise riigi õiguse kehtestamisel tuleb vältida eelkõige just äh, ohvri huvidega äh, mittearvestamist, äh, siis ma arvan, et peaks kohaldama eelkõige selle riigi õigust, kust ohver pärit on, kus on tema alaline elukoht ma valmistasin selle koda ette ka mm, toetava dokumendi, mis on laiali jagatud ning nagu ütlesin, siis äh, minu arvamus siin ühtib äh, kokkuvõtteks äh, professor Staudingeriga. nüüd see stsenaarium. alguses võis tunduda küll natukene fantaasiarikas, aga ma ise ka külastan peatselt Saksamaalt, lähen küll sinna mitte Prantsusmaalt, vaid Inglismaalt ja Eh, nüüd võttes arvesse seda, mis just ütlesin, eh, soovige mulle edu! Bardzo dziękuję. E, wystąpienie pani. Suur aitäh. Suur aitäh teile. Ehm, Jenny e, Papetas oli meie viimaseks kõnelejaks e, tänasel esimesel sessioonil. ma tahaksin tänada te kõik, kõiki kogu südamest selle eest, et te mm, siia parlamenti täna saite tulla. ning et te esinesite niivõrd huvipakkuvate ettekannetega. nüüd äh, tahaksin teada, kas on küsimusi või kommentaare, kas keegi soovib midagi küsida, jah, palun. Ich möchte mich den Vorschlägen der beiden ähm, tänan ma tahaksin liituda mõlemate ekspertidega. Heidelbergi ülikooli professorina olen viimastel aastatel näinud äh, palju juhtumeid, kus on olnud tegemist äh, välismaal toimunud liiklusõnnetustega kui välismaalastega, kes on sattunud õnnetusse, alati on teinud äh, siis äh, vahetu nõude esitamisega ja on tekkinud küsimus, kas rakendada Kreeka, Belgia või Prantsusmaa õigust ja see kohaldatava õiguse paikapanemine on väga palju aega ja vaeva nõudev. meil on äh, vaja siis äh, välismaalt äh, tellida erinevaid tõendeid, kuus kuud, üheksa kuud võib see aega võtta lähtuvalt sellest, milline õigus nendes riikides kehtib ja kõik need menetlused on täiesti ebavajalikud, nii et äh, ma toetan äh, kuuldud ettepanekut. ma tean, et ka teised äh, Saksamaa juristid, kellelt sarnaseid tõendeid küsitakse, nad on öelnud, et tõesti on äh, need äh, koormused väga suured, kolmkümmend, nelikümmend äh, taotlust aastas isiku kohta, aga mul on siiski üks reservatsioon. kõiki probleeme ei ole võimalik kasutada kahju kannatanud isiku vahetunõude esitamise õigusega. osad Kölni eksperdid näited näiteks on kustutud äh, paika panema küsimust või äh, selgitama välja küsimust, et äh, milline suurim kiirus on lubatud Hollandi kiirteedel veoautodele kiirelt maa sõites. suur aitäh, professor Häse, nende märguste eest, jah. on palju selliseid puudujääke, lünki ja selgusest on puudu meie kodanikud kannatavad selle all, eesmärgiks on lihtsustada õiguskorda kodanike jaoks ja suur aitäh teile, professor, kas keegi veel soovib sõna võtta? E, kas Euroopa Komisjon ehk palun, teil on sõna. jah, ma nõustun täiesti teiega, mis puudutab komisjoni, siis sellel ja järgmisel aastal on meil plaanis kõik need teemad läbi vaadata, mida siin täna on arutatud ja mida meile tutvustati. ja ma muidugi ei, ei saa praegu ütelda, mis selle tulemuseks saab olema, aga kindlasti leiab aset arutelu. ja siis äh, selle põhjal, milline meie hinnang on, me ka edasi toimime. suur aitäh! ja tõesti suur aitäh osalemise eest! ja kui äh, rohkem sõnavõtusoove ei ole, siis sellisel juhul äh, lõpetagem praeguseks ning äh, jätkame kell kolm ja siis Kurt Lehner juhatab ähm, meie sessiooni, tegemist oleks äh, teise osaga ja pärast viid äh, leiab aset siis kolmas osa. aga veel kord suur aitäh teile, kes te osalesite täna esimesel sessioonil, äh, head isu ning näeme pärastlõunal! A lot of work.